Ah, in piedi, sì, in piedi. Facciamo... Signor Presidente. Lugupeetud peaminister. Itaalia Vabariigi peaminister. suur aitäh selle eest, et olite nõus eh, positiivselt vastama Euroopa Parlamendi kutsele et esitada meile enda nägemus Euroopa tuleviku kohta. Itaalia on üks Euroopa Liidu asutajaliikmeid ning äh, meil on sügavamest hea meel võimaluse eest teiega seda arutelu pidada Euroopa tuleviku üle, mis puudutab poole miljardi eurooplase igapäevast elu. nagu te teate, Äh, on meie jaoks eriti olulised teemad, mis puudutavad meie kodanikke, me soovime olla Euroopa demokraatlik süda, oleme ainuke institutsioon, mis on demokraatlikult äh, kodanike poolt valitud ning oleme palju võidelnud selle eest, äh, et Euroopa eelarve suureneks ühe koma, ühelt ühe koma kolme protsendini SKP-st, SKP et suureneks omavahendid, oleme otsustanud äh, väljendada selgeid veendumusi ka immigratsiooni küsimustes. me toetame suuremaid investeeringuid Aafrika mandrile, et Aafrika probleeme osaliseltki lahendada. pagulaste küsimuses on ju, oleme juba mitu kuud tagasi võtnud vastu ettepaneku, mis äh, nõukogule esitati juba tükk aega tagasi ning mille koostamisel soovime äh, tihedalt osaleda, see puudutab äh, siis äh, sellist ettepanekut, mis aitaks vähendada pingeid Euroopa Liidu siseselt ja meie naabritega, eriti puudutab see riike, mis on eriti tabatud pagulaskriisist, mis puudutab Brexitit, siis Euroopa Parlament muretseb Euroopa kodanike saatuse pärast äh, Ähm, Suurbritannias ning mis puudutab äh, suuri taristuid, siis äh, soovime tari-, soovime finantseeringute kasvu, et oleks võimalik majanduskasvu tagant äh, aidata ning mis puudutab kaitse- ja julgeolekupoliitikat, siis hiljuti esitasime taotluse liikmesriikidele, et nad tunnustaks äh, Venezuela ähm, äh, ajutist presidenti Guaidod. ning äh, veel üks äh, punkt, mis on ka teie valitsuse programmis, soovime, et Euroopa Parlamendis, et, et meil oleks algatuspädevus nagu kõigil maailma parlamentidel seni ei ole me saanud ka oma kaasotsustuspädevust piisavalt kasutada. annan teile nüüd sõna, et te saaksite vahendada meile teie endi ja Itaalia valitsuse seisukohti Euroopa tuleviku kohta ning eh, seni võite kasutada võimalust registreeruda ehm, vaba mikrofoni voorule, et ehm, osaleda mõttevahetuses Itaalia peaministriga. tänan. lugupeetud eh, president Tajani, lugupeetud eh, asepresident Katainen, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud daamid ja härrad. minu jaoks on tõesti suur au täna siin viibida, ütlen seda väga puhtast südamest, et eh, rääkida teiega Euroopa tulevikust ja Itaalia valitsuse nägemusest Ita-, Euroopa tulevikust. meie Euroopa tulevik tähendab meie jaoks seda, kõigepealt tahaks rääkida Antonio Megalitsist, kes kinnitas, et on arvanud Euroopa Liitu, kes äh, siinsamas Strasbourgis hukkus kaks kuud tagasi terroriõuduse tagajärjel. globaliseerunud maailmas äh, koos äh, majandus tundub olevat tähtsam kui poliitika ja õigus, siis on meie kodanikel igal väiksest äh, otsuse äh, mõjutab meie iga väike otsus meie kodanikke. Euroopa peab arvesse võtma seda, et äh, liikmesriigid üksi ei ole võimelised praegustele globaalsetele väljakutsetele vastu astuma. ühine Euroopa on praegu kriitilises faasis. Euroopa projekt tundub olevat kaotanud äh, oma edasiviiva jõu. praegune äh, keeruline ajalooline hetk äh, esitab mitmesuguseid väljakutseid ning sunnib meid tegelema väga keeruliste küsimustega, nagu näiteks äh, minevikuski peame koos tegutsema, pingutama, peame näitama üles suurt vastutustunnet. meil on kohustus taaskäivitada Euroopa projekt, üritades seda usutavamaks teha, sidusamaks teha, jätkusuutlikumaks teha, tõhusamaks ja usutavamaks praegused väljakutsed on uued ja keerulised, need nõuavad selged, selget nägemust tuleviku kohta, see nõuab ka äh, loomung, loomingulisusest ning äh, need peab, nõuavad ka, et oleksime teadlikud oma rollist maailmas. Äh, praegused küsimused nõuavad ka vastust sellele, millist Euroopat me tahame, millist Euroopat meil vaja on. kuidas me esitleme seda iseendale see eh, nõuab põhjalikku järelemõtlemist ning ausaid vastuseid, sest me asume Euroopa Parlamendi kojas. see parlament valitakse otse Euroopa kodanike poolt ning eh, see esindab tõelist Euroopa suveräänsust. me oleme ja peame olema eelkõige rahvas, Euroopa rahvas Euroopa eh, integratsioon, kas see on tekitanud tõelise Euroopa rahva ühise saatuse, jättes kõrvale igasugused eh, juriidilised konksud? Eh, tõepoolest, Euroopa rahva loomine on teinud edusamme, Euroopa, kaasaegse Euroopa ajalugu on näidanud sügavat lõhestatust, kontraste, erimeelsusi mis äh, on kaasa toonud äh, väga terava populismi ning samas äh, ka väga erinevad kultuurilised ja, ja mm, keelelised identiteedid. me oleme mõjutanud teineteist kultuuriliselt, õiguslikult, sotsiaalselt. oleme integreerinud oma majandussüsteemid, haridussüsteemid, sotsiaalsüsteemid, oleme äh, loobunud osakesest oma suveräänsusest ja samuti ka pädevusest. oleme eh, teinud seda kõigis liikmesriikides, oleme eh, lubanud kodanikel, teiste riikide kodanikel oma eh, territooriumidel vabalt liikuda, see on üks Euroopa ruum, vab-, kodanike vaba liikumine ning kapitalide ja äh, kaupade vaba liikumine on olnud üks kõige olulisemaid edusamme Euroopa integratsioonis ning äh, see oli oluline samm pärast üheksateistkümnenda, kahekümnenda sajandi natsionalismi, mis lõhestasid, purustasid Euroopa, eriti kahe maailmasõja käigus. eurooplased eelkõige kõige nooremad eurooplased ei kavatse sellest olulisest liikumisvabadusest loobuda, tänu sellele eh, eh, on neil võimalused, mida eelnevad põle, põlvkonnad ei tundnud ega isegi ette kujutanud. Neil on selle tõttu võimalik omandada kultuurilisi teadmisi, haridust, eh, nad eh, avanevad teistele mõjudele eh, me anname neile võimaluse ühistundmustele ligi pääseda. Euroopa eh, on olnud seotud ka oma juriidilise dimensiooniga, mis eh, on oluliselt kasvanud ja omandanud väga olulise rolli eh, viimastel aastatel ning on aidanud Euroopa demosele kasvule kaasa see on, selles on olulist rolli mänginud Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus, mis äh, on mõjutanud oluliselt ka liikmesriikide põhiseaduslike kohtute tegevust. ega on tekkinud ühtne Euroopa õigusruum, kus kodanikud võivad tunda ennast koduselt ning seda läbi väga rafineeritud põhjalikule õigussüsteemile, mis tunnustab mitmetasandiliselt kodanike õigusi Eh, ning sealjuures austab kõigi riikide konstitutsionaali, konstitutsioonilisi põhimõtteid e,. ning e, seega on Euroopa e, juriidiline pärand nii-öelda kivisse raiutud ning selle eel, eesmärgiks on, on kaitsta Euroopa õigusi ja vabadusi Euroopa kodanikku ning suurendades kodanike teadmistisi eh, ja meie jagatud saatuse kohta, selle kohta, et me kuulume kogukonda, mis eh, on osaline samas eh, jõulises ja tugevas protsessis. hoolimata sellest me ei ole seni veel suutnud muutuda üheks rahvaks me pole olnud piisavalt julged, et kaasavat mudelit üles ehitada, mis reaalselt eh, eh, lisaks sõnade tegemisele aitaks kaasa Euroopa eh, rahva loomisele. pärast kaheksakümne üheksandat aastat pole seda protsessi jätkatud, pole üles ehitatud pol-, Euroopa poliitilist visiooni ei ole mõeldud tuleviku peale, ilma selleta on iga ähm, projekt määratud läbikukkumisele, iga unistus ähm, ebaõnnestumisele. Äh, ei suutnud suurte riigimeeste eeskuju, pärast sõjaaegsete riigimeeste eeskuju jälgida. viimased äh, kolmkümmend aastat äh, olen näidanud, et Euroopa juhtimine on keskendunud lihtsalt majanduslikele küsimustele ning äh, Eh, suunatud ainult liberaalsetele majandusväärtustele, eh, ainult eh, teenustele ja kaupadele ning selg on keeratud sotsiaalsetele elustele, heaoluriigile ning see tähendab, et rahvas on eemale jäetud võimalustest ja rikkusest Euroopa juhtimine on kasutanud kärpepoliitikat, eh, üritades juhtida riigi võlanga ning eh, survestanud ühisvaluuta eh, kasutamist ning samuti mõjutanud ka tarbimist, mille mõju on olnud katastroofiline. Euroopa poliitika praeguses majanduskriisis eh, on jätnud lihtsalt, eh, jäänud lihtsalt mm, protseduuridesse kinni ning eh, üri-, aina suurendatud on kaugust Brüsseli ja ääremaade vahel ja see kaugus ei ole ainult geograafiline. poliitika on äh, loobunud äh, esindamast ning kodanike jaoks äh, mõjutakse kauge ja oligarhsena. ei või, suudeta mõista äh, rahva tegelikke muresid. ning olen seda, nagu seda on öelnud politoloog Tšelonka, et osaletakse väga keerulistes globaalsetes protsessides mis avalikkusele on mõistetamatud või selle eest varjatud. Euroopa oma eri, rahvas oma erinevates vormides näitab umbusaldust eliidi vastu üles ning meenutab meile, et poliitika on kui see on ainult majanduse käsutuses, siis ta ei täida oma kohustusi ega missiooni. me oleme praegu väga äh, olulisel, äh, väga olulisel ajahetkel Euroopa ajaloos, see mõjutab kogu meie tulevikku. Euroopa rahvas on astunud äh, ajaloo lavale ning soovib, et teda lõpuks ometi kuulataks ning soovib, et meetodeid äh, ja tegevusvahendeid muudetaks. leian, et see on suurepärane võimalus, et kaotatud aega äh, Äh, tagasi saada ning äh, et valitsejad ja valitsetavad läheneks teineteisele. viimasel ajal on äh, suhtlust iseloomustanud vaikus, ükskõiksus ning ka hirm, kui nähti, kuidas meile tuttav maailm kokku varises. me ei tohi karta konflikte ta, peame näitama, et oleme võimelised äh, konflikti juhtima. me ei saa lihtsalt kogu protsessi juhtida äh, kärpides ja kokku hoides, vastupidi. peame äh, lubama konfliktil esile tõusta, me peame näitama, millised võimed tal on, me peame näitama, Äh, kuidas probleemid seoses sellega esile kergivad, me peame mõtlema ka selle peale, millised jõudude vahekarjad on äh, ja kuidas asendada äh, neid seniseid majandusmeetmeid, mis pole ennast tõestanud, uutega. me ei tohi lubada hüljatuse ja üksilduse tunnetel levida, me ei taha, et äh, tekiks äh, konfliktiolukorrad, nagu seda näitavad äh, praegused kriisisituatsioonid paljudes Euroopa riikides. Euroopa meelsus kahekümne esimesel sajandil näitab, et tuleb radikaalselt ümber mõelda, äh, kuidas seniseid juhtimismeetodeid, mis on toiminud juba kolmkümmend aastat, üle vaadata. E, kuidas neid muuta, tõeliselt muuta Eh, ja võib-olla ka algusesse tagasi minna, et Euroopa unistuse juurtele ligi pääseda. Euroopa, eh, mida, millest me unistame, suudab olla eh, hooandja, see tegutseb kodanike liikmesriikide ühiste huvide nimel. geopoliitika muutub pidevalt ja kiiresti, strateegiline tasakaal äh, nõuab pidevat voolavust ning äh, on näha, äh, kuidas erinevad äh, maailma piirkonnad oma mõju pidevalt kasvatavad ning see tähendab seda, et üksik liikmesriik ei oma väga suurt mõju. see tähendab, et Euroopa peab olema äh, ühendatud ka ÜRO Julgeolekunõukogus. see on eh, võitlus, mida peame koordineeritult pidama, peame rääkima ühel häälel. Euroopa Liit peab suutma maailmaga rääkida. Euroopa Liit peab olema tugev, ambitsioonikas, eh, ühtne, et parandada oma eh, läbirääkimisvõimet Ameerika Ühendriikidega nagu ütlesin oma esimeses kõnes Itaalia parlamendile, et me usume eh, Atlandi-ülestesse suhetesse. peame koostööd tegema Washingtoniga, et säilitada meie suhete strateegilist väärtust, mis eh, aitavad kaitsta meie väärtusi ja põhimõtteid eh, ning peame üle saama teisiti mõtlemisest ja arusaamatustest. samal ajal tugev Euroopa on äh, vajalik ka selleks, et äh, pidada dialoogi sidusrühmadega, kõige olulisemate partneritega maailmas nagu Venemaa ja Hiina, kes suudavad lahendada rahvusvahelisi kriise, muuhulgas äh, ka Euroopa piiridel. ning Euroopa ei saa loobi, loobuda dialoogist nende riikidega, me ei saa lubada endale isolatsionistlikku poliitikat, pigem peame eh, kaasama neid erinevates valdkondades, aga kuidas muuta Euroopa tugevamaks, kindlasti peame jätkama Euroopa kaitsmist, peame kasutama ära kõiki oma võimalusi struktureeritud koostööd ning ähm, peame suurendama Euroopa kaitset, ühtset Euroopa kaitset, mitte ainult äh, NATO-sse kuuludes, äh, mis on küll äh, oluline lisand meie tegevusele, Euroopa peab jääma tõhusaks ning peab andma suuremat julgeolekutunnet oma kodanikele. me ei tohi unustada ka seda, et Euroopa, kes soovib olla globaalne mängija, ei saa eh, jätta kõrvale eh, tihedaid julgeolekualaseid sidemeid ühis-, Ühendkuningriigiga ka pärast Brexitit. see on oluline selleks, et garanteerida tugev Euroopa ning eh, samuti on see oluline selleks, et säilitada solidaarsus ja sidusus. selleks tuleb panustada ühiskaitsesse. pagulasküsimus on üks äh, kiireloomulisemaid probleeme, mis äh, nõuab lahendamist ja suuremat solidaarsust Euroopas. me ei äh, saa samas vaimus jätkata ning ei saa lubada, et see temaatika jääb endiselt lõhestama liikmesriiki omavahel. Äh, sellised teemad tuleb lahendada Euroopa-sisese aruteluga. Äh, vajaduse korral tuleb lahendada küsimusi ka bilateraalselt. seda oleme äh, näinud seda, et Euroopa võime lahendusi pakkuda on vähenenud ja seda kasutavad ära need, kes Euroopa Eh, Euroopa võimet mootoriks olla enam ei usu. Itaalia eh, leiab, et Euroopa ei saa eh, võtta vastu pagulasvoogusid lihtsalt viimasel hetkel lahendusi välja pakkudes. meie pagulaspoliitika peab olema stabiilne ja tõhus ning tahaksin selles lugupeetud kojas teha üleskutse igas Euroopa ülemkogus äh, ja mitteametlikul kohtumisel võib äh, öelda, et äh, ollakse kaugemale jõudnud kahekümne kaheksanda juuni ülemkogust, sest ilma Euroopa lahenduseta pagulasvoogude Eh, eh, haldamiseks ei ole võimalik rääkida ka ühtsest Euroopast. meil on vaja mitmetasandilist lahendust, et eh, pidurdada esmaseid liikumisi, vastasel korral sekundaarsed liikumised ei, ei, ei saa me neid kunagi kontrolli alla. Need, kes jõuavad lähteriikidesse, jõuavad Euroopasse. Aldo Moro ütles, et keegi ei tohiks, keegi ei peaks valima eh, selle vahel, kas olla Euroopas või olla Vahemere ääres, sest Euroopa on Vahemere ääres. see põhimõte, eh, seda põhimõtet tuleb alati eh, meeles pidada, rääkides pagulasküsimusest, seda ka hetkel, kui Euroopa julgeolek on ohus peame üritama toetada Liibüa ja Aafrika stabiliseerumist ning peame tegema midagi ka selleks, et parandada olukorda Lähis-Idas. Itaalia on veendunud selles, kui, et Vahemerel on väga oluline roll Euroopa tulevikus. seda tõestavad minu eh, visiidid Alžeeriasse ja Tuneesiasse novembrikuus. külastasin ka Liibanoni möödunud nädalal ning varsti külastan Marokot see on oluline osa Euroopa ja Itaalia strateegiast, soovime eh, stabiliseerida eh, kõige ägedamaid eh, kriisisituatsioone ühes ÜRO Euroopa Liiduga, see ei ole mitte ainult Itaalia huvides, vaid kogu Euroopa Liidu huvides. ning euro-, peame investeerima rohkem äh, koostöösse Aafrikaga et, et, eh, ning eh, me eh, saame parandada mitmesuguseid mitmesuguseid koostöövõimalusi, muuhulgas saame tegutseda tõhusamalt ka tagasisaatmise osas ning peame ka vastastikku tunnustama tagasisaatmise otsuseid. Itaalia valitsuse keskendumine Aafrika küsimusele võtab seda just nimelt arvesse. ma Äh, äh, jätkan selle suunalist tegevust äh, sügava veendumusega. Aafrika peaks samuti üle elama oma Aafrika kevade ning selles veendumuses külastama ka Tšaadi järgmisel kevadel. peame välja töötama uue lähenemise Aafrika probleemidele. peame välja töötama uued koostöömeetodid äh, mis eh, eh, võrdsetevahelises eh, partnerluses me peame oh, teineteist austama ja ära kuulama. ei saa olla ükskõiksed selles osas, et suurem osa aafriklastest elavad ebainimlikes tingimustes, tohutus vaesuses, hoolimata sellest, et neil on tohutud võimalused, maavarad. me ei saa jääda ükskõikseks selles osas, et äh, suurem osa Aafrika rikkusest äh, äh, läheb offshore firmadele, mis tegelevad maksupara-, tegutsevad maksuparadiisides või saavad selle endale välisinvestorid. olen veendunud, et Aafrika suunaline koostöö väärib ähm, toetust ka Euroopa Komisjoni poolt ning ma olen tänulik Jean-Claude Junckerile tema toetuse eest selles äh, valdkonnas. see on oluline meie ühise tuleviku jaoks ning äh, selle kõigega peab kaasas käima ka piisav ähm, rahastus. meil peab olema mitmesuguseid äh, sekkumisvõimalusi meil peab olema ka terve kataloog häid tavasid, mis äh, aitaks äh, tõeliselt võrdse koostöö välja töötada, mis oleks jätkusuutlik. paguluse haldamine äh, aitab üles ehitada homset Euroopat ning see aitaks ka välja töötada uut mitmeaastast finantsraamistikku Euroopa peab äh, loomulikult äh, leidma piisavaid stabiilseid äh, jätkusuutlikke finantsvahendeid, et teha koostööd päritolu- ja transiitriikidega. see on nii keeruline küsimus, et kõik kolm teed üle Vahemere saaks piisavalt võrdselt tähtsust. meil on kokkulepe Türgiga ning Euroopa usaldusfond Aafrika jaoks on äh, ei ole piisavalt finantseeritud, viiemiljardiline äh, puudujääk on sellel. meil oleks vaja rohkem vahendeid pühendada ka Euroopa merepiiride kaitsmiseks. meil on vaja tugevdatud Frontexit äh, ning meil on vaja toetada esmase saabumisi riike, eh, meil on vaja eh, tugevamaid julgeolekumeeteid, eh, meetodeid, meil on vaja teha ühiseid jõupingutusi, nagu Ülemkogu juunis ütles, kaasata tuleb kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki. reformi ettepanekud Dublini osas selge on see, et Dublini leping ei ole jätkusuutlik äh, praegusel hetkel ning äh, oleks vaja kohustuslikku ja automaatset äh, solidaarsust. kahekümne kaheksanda juuni otsused, mis räägivad jagatud vastutusest ja solidaarsusest, aluseks artikkel kaheksakümmend Euroopa aluslepingutest. seda ei saa sellest ei saa kõrvale vaadata. me ei saa lubada, et inimelusid, inimeluga mängitakse, et inimesi müü-, müüakse, peame võitlema eh, katkematult inimkaubitsejate vastu, sest nende tegevus on rünnak kogu inimkonna vastu ning rünnak meie eh, julgeoleku vastu. me peame jätma kõrvale regionalistlikud eh, lähe-, regionaalsed lähenemised, me peame Eh, eh, üles ehitama Euroopa, mis eh, austab inimelusid ja kaitseb oma julgeolekut. solidaarsus ning liikmesriikide vahel, erinevate piirkondade vahel on oluline osa meie Majandus- ja Rahandusliidu lõpule viimiseks. ning seda on öelnud ka äh, Äh, komisjon riikide skp kohta. ma äh, loodan, et rohkem võetakse kuulda Lõuna-Euroopa riike, muuhulgas Itaaliat, riski jagamise kohta, et ähm, tekiks tugevam konvergents, äh, mitte ei mõeldaks ainult majanduskasvu peale. Ref-, reformid eelkõige äh, Eh, see, mis puudutab kirja, mis saadeti Itaalia valitsusele eh, eelarve kohas, eh, näitab, et me ei tegele piisavalt sotsiaalsete küsimustega. struktuurireformid on nagu Sisyphose töö, mis kunagi ei lõpe ja mis midagi kaasa ei too. meie suudame oma eelarvet hallata ja samas garanteerida eh, vaesematele kodanikele paremat elu ning eh, eh, me kavatseme neid vaesemaid kodanikke edasi esindada. samas aga riigipoolsed investeeringud tuleb samuti üle vaadata, sest peame näitama üles suuremat dünaamikat ning majandusjuhtimine Euroopa Liidus eh, näitab seda, et peame eh, olema eh, valmis tegutsema tõhusamalt stabiilsuse nimel. Junckeri plaan on konkreetne plaan, kui näitab, kui oluline on ka Euroopa Liidu jaoks avaliku sektori osalis, osalemine investeeringutesse. meil on vaja suuremaid finantsstabiilsust, meil on vaja ka seda, et, et mõeldaks rohkem stabiilse arengu peale ning Jean-Claude Juncker rääkis hiljuti sellest, et Kreeka kriisi puhul liialdati võib-olla äh, kokkuhoiupoliitikaga. Äh, äh, selge on see. ja kõik küsimused, mis on seotud rändega ja stabiilsusega, Itaalia on suutnud seda minevikus teha ja ma arvan, et on oluline, et tulevikus peab Euroopa investeerima rohkem noortesse, haridusse ja äh, selleks tuleb eraldada ka investeeringuid riigi tasen-, tasandil, võttes arvesse defitsiidi tingimusi. sellised investeeringud äh, on uueks elusüstiks meie mandrile. tasakaalustatud äh, ühiskondlik sotsiaalne areng pärast Maastrichti lepingut, kümme aastat pärast jõustumist on Lissaboni lepingulgi eesmärke, mille täitmiseni me pole veel lähedalegi jõudnud, Euroopa ülesehitustöö on pooleli, komisjon on arvesse võtnud mõningaid meie muresid ning eurorühm kahekümne esimesel jaanuaril lähtudes neljateistkümnenda detsembri tippkohtumisest eelmisel aastal, moodustas töörühma, et töötada Euroopa hoiuste tagamise süsteemi kallal ning viia pangaliit lõpule. pangandus on valdkond, kus oleme läinud teatavaid edusamme ning kõrgetasemeline töörühm jätkab tööd. me peame muutma mõningaid praeguseid äh, töövahendeid pärast äh, pangakriiside lahendamise algatusi ning äh, pangandussüsteem peab sellest kasu saama. Maastridi lepingus käsitleti riigivõlga lähtuvalt kuuekümne protsendi võla ja skp suhte eeskirjast, millest lähtuvalt nõuti liikmesriigid reforme. Itaalia juhtumi puhul oleme näinud, et ähm, selline lähenemisviis oli kritiseeritav, finantskriis, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal alguse saanud ülemaailmne majanduslangus näitasid, et me peame töötama välja Euroopa tasandil ühised rahastamisvahendid, mis võimaldavad meil selliste väljakutsetega ühiselt silmitsi seista. vastutus ning solidaarsus peavad käima käsikäes. Euroopa Liidus valitsev solidaarsuse puudus on ka põhjuseks, miks Euroopal on raske olla õiglane ning sotsiaalne. uue parlamendi ametiaja jooksul peame me kiireloomulisemalt võitlema tööpuuduse vastu, peame toetama majanduskasvu. Euroopa peab olema julge. ainult julgusega saame me võidelda Euroopa tööpuuduse vastu, Euroopa tööpuuduse tagatise kaudu, me peame hoiduma tagasiminekust natsionalismi teele ning tööpuuduse teele tööpuudus iseäranis noorte hulgas mõningates ebasoodsates piirkondades Euroopas on veeks natsionalismi veskitele mõningates piirkondades iseäranis. ja sellised ebasoodsa spi-, ebasoodsal positsioonil olevad piirkonnad on silmitsi raskustega, neil on raske edu saavutada ning õiglasem Euroopa peaks olema järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus ka meie prioriteet. sellised läbirääkimised on küll keerulised, kuid me ei tohiks prioriteete silmist kaotada. seisame silmitsi olemuslike väljakutsetega Euroopas, seetõttu on seda olulisem saavutada õige tasakaal uude prioriteetide vahel ränne, majanduskasv, investeeringud, julgeolek ning traditsiooniliste poliitiliste valdkondade koostöövaldkondade vahel nagu äh, ühtekuuluvus ning äh, ühine põllumajanduspoliitika, ka nendesse valdkondadesse tuleks jätkuvalt investeerida. Need on olulised meie mandri sotsiaalmajandusliku olukorra seisukohast. seisame silmitsi paljude teistegi väljakutsetega, me peame tegutsema, peame olema valmis võitlema õiglasema maailmakaubanduse eest, millega saame paremini kaitsta oma tarbijaid. peame kasutama ära kõiki võimalikke algatusi. haarama kinni igast võimalusest, mille kaudu saame võidelda kliimamuutuse vastu, peame jääma liidriteks kui asi puudutab nii-öelda vanu õigusi ja uusi õigusi tänases digitaalmaailmas. õigused aga lähevad ka midagi maksma. Euroopa saab aga julgeolekupakkujana täita oma osa hüp-, hübriidohtude ja küberohtude eest kaitsjana. lugupeetud daamid ja härrad Euroopa mõte, millist Euroopat me tahame? rääkisin sellest oma kõne alguses. me peame mõtlema, kuidas me saame tagada oma kodanikele tulevikku, mis oleks selle kuuekümne aasta rahu vääriline, mida oleme siiamaani suutnud tagada. Euroopa peab olema kodanikulähedane, on minu vastus teile, kahekümne esimese sajandi Euroopa peab võitlema rahvast lähtuvalt, rahva eest ning äh, mul on hea meel olla siin täna Euroopa Parlamendis äh, ning äh, Euroopa Parlamendil peab olema oma roll õigusloomelises töös, ka uurimistöös. Euroopa Parlament on ainus institutsioon, mis on demokraatlikult legitiimne, rahva poolt valitud. Euroopa Parlamendi roll peaks seetõttu olema ka aruandluskohustuse vallas äh, suurim ning äh, tähtsaim kui teised institutsioonid, Euroopa Parlament on äh, muutuste ajastul oluline tegija. viimase aastakümne jooksul on toimunud ajaloolised sündmused meie mandrivõimude vahekord on muutunud ning ka Euroopas tuleb otsedemokraatiat toetada, see tähendab seda, et institutsioonide usaldusväärsus tuleb tagada ja tagada see usaldusväärsus kodanike silmis. Euroopa Liidus me peame olema teadlikud sellest, et kodanikud on kaotanud oma illusioonid. mina tunnen, et mul on au juhtida seda valitsust, kes peab seda muutuste soovi oluliseks Euroopa tasandil ei ole sellest aga piisavalt veel aru saadud, see kodanike soov muutuste järele peab kajastuma ka Euroopa tasandi poliitilises tegevuses ning seetõttu peame me sõnadest tegudele liikuma. me oleme rääkinud palju Brexitist. Brexiti küsimuses on Euroopa Liit näidanud, et Euroopa Liit suudab ühtselt ning solidaarselt äh, tegutseda, kaitsta kuuekümneaastast Euroopa integratsiooni ilma, et äh, me vannuksime alla pereliikmele, kes ei soovi enam pereliikmeks jääda. selline käitumine on olnud enneolematu ja meie jaoks on kõige tähtsam olnud ju siiamaani kaitsta meie kodanikke ning meie majandus- ning poliitilist struktuuri Brexiti kahjulike mõjude eest lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, kui meil on piisavalt julgust, siis äh, saame tulevikule vastu astuda. vaadake, kuidas oleme aluslepingutest lähtuvalt äh, tegutsenud äh, ning võidelnud killustamise vastu. ka minu koduriigis oleme pidanud olema tunnistajaks sellele, et kodanikud kaotavad igasugused illusioonid ning usu tulevikku, kui me tahame, aga et meil oleks ühine Euroopa tulevik, siis äh, ei tohi piirduda ainult sõnadega, tuleb minna tegudele, meil peab olema rohkem solidaarsust, rohkem kaasamist, rohkem õiglust ja rohkem demokraatiat, sellepärast et äh, kodanikud äh, on selle ära teeninud nii täna kui ka tulevikus, aitäh. Grazie signor eh, Primo suur aitäh teile, härra peaminister. enne kui ma annan sõna asepresident Katainenile, tahaksin rõhutada, kui oluline on meie jaoks äh, liikmesriikide panus äh, parlamendi töö äh, tugevdamisse ning mis puudutab äh, pagulusküsimust, siis palume, et järgmistel ülemkogudel ehm, võetaks kuulda Euroopa Parlamendi ettepanekuid eh, kas või Dublini ehm, eh, ülevaatamiseks, see oleks meie kõigi sooviks ja nüüd saab sõna Jürgi Katainen. president Tajani. lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, president Conte. Itali, Itaalial on väga tähtis koht meie Euroopa mandri südames, Itaalial on andnud Euroopale palju, Itaalia on olnud osaline Euroopa ühistöös algusest peale, aidanud meil seda liitu kujundada ja Ventatene saarel äh, sai alguse unistus ühinenud äh, vabast Euroopast Nemad kutsusid üles Euroopa rahvast, kes olid äh, vaenujalal, ühinema ning tunnistama, et äh, mineviku vea, vigu ei tohi tulevikus korrata. Kasparist sai üks äh, Euroopa Liidu suuri eestvedajaid pärast seda ja viiekümne seitsmendal aastal Kapitoliine mäel kirjutati alla Rooma lepingule ning ilmavalgust nägi Euroopa Liit kuue asutajaliikmega kuuskümmend aastat on möödunud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal taas kord nendesamadel äh, trepiastmetel Roomas seisid meie Euroopa liidrid külg külje kõrval ning äh, kinnitasid oma vandeid Euroopa eest võidelda. seekord oli neid juba kakskümmend seitse, üle kogu mandri olid nad kokku tulnud ning äh, see on suurepärane näide sellest, kuhu me oleme jõudnud, kui kaugele me oleme jõudnud Itaalia eriline ajalugu on üks põhjuseid, miks Euroopal on nii, Itaalial on nii tähtis koht Euroopa Liidus. räägin sellest ka sellepärast, et see näitab, et Euroopa areneb, Euroopa äh, näitab ennast parimast küljest koos itaallastega ja koos Itaaliaga ning meie ühine ajalugu peaks olema suunanäitajaks ka meie tulevikus. kui me tahame edukat tulevikku Euroopale, siis meil on vaja tugevat Itaaliat tähtsal kohal Euroopas, Euroopa südames ja ka Itaalial on vaja tugevat Euroopat oma tuleviku seisukohast. peame oma ühist tulevikku ühiselt üles ehitama, tegema seda ühtsena, solidaarselt, tehes alati koostööd, mitte töötades üksteisele vastu rääkides üksteisega, mitte üksteisest. ja kui me tahame tõelist solidaarsuse liitu, siis äh, parim koht, kus seda tööd alustada, ongi Itaalia. Ita-, seal alustas oma tööd Euroopa Solidaarsuskorpus äh, selleks, et aidata kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maavärina äh, tehtud kahju korvata umbresturid kokku inimesed, noored inimesed, et seda piirkonda aidata. üks koma kaks miljardit eurot eraldati Itaaliale Euroopa Liidu solidaarsusfondist me kõik oleme näinud pilte nendest noortest vabatahtlikest, kes kogu Euroopast kokku tulid selleks, et äh, Narsia äh, iidset kirikut üles ehitada just sellisele solidaarsusele tuleb ehitada üles Euroopat ja meie ühist tulevikku. Itaalia ise on näidanud üles samasugust võitlusvaimu, teinud seda aastaid. president Juncker on seda korduvalt juba öelnud, Itaalia on üks neist, kes päästsid Euroopa au Vahemerel rändekriisi kõige hullematel päevadel nii mõnedki teised äh, viivitasid liiga palju itaallaste toetamisega. aga Euroopa toetas Itaaliat. nii palju, kui see oli võimalik. rändekriisist alates kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuni eraldas komisjon peaaegu üheksasada viiskümmend miljonit eurot selleks, et toetada rände poliitilist tegevust ning piiride haldamist. kakskümmend viis miljonit erakorralist abi selleks, et piirivalvet parandada, vastuvõtuvõimalusi parandada ning toetada ametivõime ning inimesi koha peal. Euroopa on Itaaliat toetanud ning ärgem unustagem Sofia operatsiooni või Euroopa piiri- ning rannikuvalve rolli inimelude päästmine merel on meie ühine töö ning meil on vaja Itaaliat ka selleks. lugupeetud peaminister, on selge, et Euroopa peab oma erinevused ületama, leidma jätkusuutlikke pikaajalisi lahendusi, me ei saa ainult äh, üleöö äh, tehtud kiireloomulistele lahendustele tugineda. me oleme kriisi kõige raskema aja ületanud, äh, üheksakümmend seitse protsenti on Ida-Vahemere piirkonnas ning kaheksakümmend protsenti Kesk-Vahemere piirkonnas ränne vähenenud, seitse tuhat elu on päästetud merel aga see töö tuleb lõpule viia, me peame läbi viima oma varjupaigasüsteemi hädavajaliku reformi komisjon on oma ettepaneku teinud ning nüüd on aeg tegutseda. meil on vaja koostööd Itaaliaga, täieulatuslikku koostööd, kui me tahame, et meie reform oleks edukas. lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud peaminister, Euroopa võitleb rahu ning jõukuse eest ning me kõik peame neid väärtusi ühiselt kaitsma see tähendab seda, et me peame otsustama selle üle, mida Euroopa tahab saavutada. me peame otsustama, kuhu investeerida ning me peame otsustama, kuidas me saaksime kõige rohkem mõjutada paremuse poole itaallaste ning meie kõikide eurooplaste igapäevaelu. seetõttu oleme teinud ettepaneku õiglase, kaasaegse ning tasakaalustatud eelarve kohta see eelarve on tõhusam ning selles keskendutakse nendele teemadele, mis on meie kodanikele kõige südamelähedasemad, näiteks komisjon tegi ettepaneku suurendada kolmekordseks rände ning julgeolekupoliitilist tegevust. praktiliselt kolmkümmend kolm miljardit eurot meil on ka suurem ning tõhusam väliseelarve, mille abil me saame kujundada välja partnerlussuhteid naaberriik, naabrusriikidega ning äh, kaugemate partneritega. see on iseäranis oluline Itaalia jaoks, riigi jaoks, kes on pidanud selles valdkonnas väga suurt vastutust kandma. investeerime oma majanduse konkurentsivõimesse, uuendustegevusse, tootlikkusse Itaalia jaoks on oluline, et teadusuuringute ning uuendustegevuse rahastatust on suurendatud viiekümne protsendi võrra ning üheksa miljardi digitaalprogrammi vahendite kaudu toetatakse ka Itaalia digitaalset üleminekut. investeeringud tulevikku tähendavad ka seda, et investeerime inimkapitali. teeme seda läbi hariduse, läbi koolitustegevuse seetõttu on komisjon teinud ettepaneku kahekordistada kolmekümne miljardilist äh, Erasmus pluss äh, programmi, see on meie tippalgatus, äh, see, kaasata tuleks sellesse kõik haridustasandid, äh, nii kõrgharidus kui ka kutseharidus. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal osales üle kuuekümne viie tuhande itaallase Erasmuse programmides. järgmise mitmeaastase eelarvekava puhul võtame arvesse Euroopa investeerimisplaani äh, kogemusi, nõndanimetatud Junckeri plaani kogemusi, üks suurimaid kasusaajaid oli äh, Itaalia, praktiliselt viiskümmend kaheksa miljardit eurot investeeriti Itaalia majasse ja üle kahesaja viiekümne tuhande väikese ja keskmise suurusega ettevõtte said äh, sellest plaanist toetust. Junckeri plaani kaudu on erainvesteeringud suurenenud, aga ka avalikud investeeringud suurenenud Itaalias. tegemist on positiivse märgiga, sellepärast et koormus maksumaksjale väheneb, kui erainvesteeringud suurenevad. Nende investeeringutega on Itaalias olukord paranenud. seitsekümmend miljonit eurot on suunatud Treviso kohaliku haigla rahastamisse ja reformi Äh, ja samuti vee, nii-öelda puhta vee kättesaadavuse parandamisse on investeeritud palju, viissada miljonit eurot on investeeritud äh, kiiresse internetti, nii et äh, seitse miljonit kodumajapidamist saavad nüüd kasu kiirest lairibaühendusest. InvestEU järgmine programm võib saavutada veelgi enam, seal on äh, kuussada viiskümmend miljardit eurot, mida sellisteks investeeringuteks eraldada. kõige sellega saab äh, olukorda Itaalias ning kogu Euroopa Liidus äh, kõvasti parandada. ja seda ajal, kui ähm, majanduskasvu tee on raske paljudele Euroopa riikidele, üleilmast ülemaailmsete muutuste, aga ka äh, kohalike valikute tõttu. selleks, et majanduskasvu saavutada, on vaja usaldust äh, kodumajapidamites, ka investorites ning usaldus on nagu hapnik. ainult siis, kui see otsa hakkab saama, paneme seda tähele. ebakindlus on mürk, mis äh, õõnestab seestpoolt majanduskasvu ning töökohtade loomist. majanduskasv on Itaalias olnud väiksem kui Euroopa keskmine juba aastaid, tegemist on struktuurilise probleemiga ning madal majanduskasv toob kaasa ka töökohtade puuduse. olen seda juba korduvalt öelnud, pean samas ka tunnistama, et Itaalia majandus on üks kõige loomingulisemaid kogu maailmas. nüüd on teie riigi tulevik teie kätes, tehke kõik endast olenev selleks, et see loomingulisus vallandada ja tehke seda Itaalia rahva huvides. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud peaminister, kaks aastat tagasi esitasime Euroopa tuleviku valge raamatu, millest äh, sai alguse ka tänane arutelu ning arutelud selle üle, mida Euroopa Liit peaks äh, lähitulevikus saavutama viis stsenaariumi, äh, erinevad võimalused, mille üle võime langetada otsuse. ükskõik, millise tee me valiksime, mõned asjad jäävad samaks. üks nendest asjadest on see, et Itaalial on meie Euroopa Liidu ülesehitustöös tähtis koht. Euroopal on vaja tugevat Itaaliat, Itaalial on vaja tugevat Euroopat ning kedagi ei üllata, et Valge Raamatu esimesed read rääkisid Spinelli ja Rossi manifestist niisiis, kui suuname pilgud tulevikku, ammutagem äh, inspiratsiooni meie Euroopa Liidu esiisadest, ehitades äh, üles tugevamat ning ühtsemat Euroopat tulevastele põlvkondadele, nii nagu tegid seda meie esiisad. aitäh! nüüd lähme fraktsioonide sõnavõttude juurde, mil esimesena räägib Manfred Weber. härra president, asepresident, austatud peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Teie sõnavõtus alguseks rääkisite te inimestest, mina olen äh, Baierimaalt, käin kohalikus kirikus, kohtun kohalike inimestega, tavaliste töötajatega meil kõigil on omad naabrid, kellega me iga päev räägime ning kui ma räägin oma naabritega, siis ma näen samu probleeme, mis mõjutavad, mis, mis äh, tekitavad probleeme kõikidele noortele inimestele üle Euroopa, nagu tööpuudus, vaesus ja nii edasi. ning me peame olema natukene konkreetsemad kui teie täna, et neile vastata. kui vaadata majandust, siis tõsiasi on see, et Itaalia majandus kasvab kõige vähem Euroopas. Jürgi Katainen mainis ka seda ning see, see ei ole ainult probleem Itaalia jaoks, see on probleem terve Euroopa Liidu jaoks, sest me räägime siin ju G7 riigist ehk ühest Euroopa majanduse mootorist. mida siis teha? rahvaparteina leiame me, et meil on vaja investeeringuid Euroopa Liidus. ning Itaalias on valitsus, mis ei suuda kokku leppida isegi öö, selles, et öö, läbi viia juba kokku lepitud projekt Prantsusmaa ja Itaalia vahel. me usume öö, Äh, tugevasse stabiilsesse valuutasse, mis on majanduse aluseks. Teie valitsus aga oma ametiaja alguse nädalatel panid kahtluse alla selle, kas Itaalia peaks kuuluma euroalasse või mitte. meie usume, et ainult läbi reformide saame me tagada parema majandustuleviku teie riigi jaoks ning teiste riikide jaoks, Iirimaa, Poola, Küpros, Kreeka, Hispaania on näidanud, et kui soovitakse reformida, siis tõesti äh, suuda, suudetakse luua ka töökohti ka noorte inimeste jaoks, suudetakse äh, reformida tööturgu, maksusüsteemi ja isegi minu kodumaal, äh, Saksamaal, tuleb tunnistada, et Gerhard Schröderi agenda kaks tuhat kümme oli see, mis pani aluse praegusele jõukusele. seega reforme on vaja tuleviku jaoks, teie valitsus aga ei vaata väga tulevikku pidades silmas reforme ning lõpetuseks usume me, et stabiilne eelarve on hädavajalik tugeva majanduse jaoks ning seda me samuti Itaalias ei näe. me näeme, et võlakoorem kasvab. see oli nii-öelda kokkuvõte ning teisest küljest in-, Euroopa poolsed investeeringud Itaaliasse Äh, võttes neid arvesse, siis on ikkagi problemaatiline näha, et teie majandus kasvab nii vähe ning see on teie vastutus. see ei ole meie või kellegi teise, vaid Itaalia valitsuse vastutus. me austame täiesti seda, et teie olete demokraatlikult valitud valitsus Itaalia inimeste poolt. aga võimalik, et eliit, e, eliidivastase liikumisena on lihtsam valimisi võita, kui äh, valitsust juhtida eliidivastase liikumisena sest mõned teist võib-olla on nüüd muutunud juba uueks Itaalia eliidiks. tahaksin rõhutada teist asja, see on seotud rändega. me Rahvaparteina näitame teie suhtes üles täielikku solidaarsust, Itaalia väärib meie solidaarsust, me mõistame täielikult Itaalia inimeste viha, sest aastad, aastad, aastaid ja aastaid on Itaalia olnud üksinda, ei ole näidatud üles mingisugust solidaarsust, seetõttu oleme paika pannud Euroopa Liidu solidaarsusmehhanismi, aga me ka näeme, et Euroopa Ülemkogu liige äh, on nüüd siin meil ju kohal ning ta ütleb, et tema enda institutsioon ei suuda oma kohustusi täita, meie oleme oma kohustused täitnud, nüüd on nõukogu kord ning lõpetuseks välisasjad. ma tahaksin teid tänada selle eest, et te jäite meie Euroopa lähenemise juurde Venemaa küsimuses. Itaalia valitsus, teie olete valmis kiitma heaks sanktsioonid, see on hea, me oleme ühisel meelel, et Euroopa Liit soo-, et Venemaa soovib õõnestada Euroopa Liitu, aga viimastel päevadel oleme me näinud ka arutelusid Venezuela üle, rahvapartei jaoks on selge, et Maduro on ehm, sotsialistlik diktaator, kes on ebademokraatlikult valitud, keda toetab armee ning kes isegi on peatanud ravimite transpordi oma riiki, mis on hädavajalik ning teisalt on vabalt valitud parlament, mis soovib anda uue alguse oma riigile ning mis lihtsalt soovib seda, et korraldataks presidendi varim-, valimised varakult. ning presidendil äh, oli õigus, kui ta kirjutas kirja Itaalia kodanikele täna äh,, äh kui ta küsis, miks Itaalia valitsus ei toeta Venezuela demokraatlikke jõude palun vastake sellele küsimusele, kui te tõesti usute ühtsesse Euroopa lähenemisesse. nii palju minu mõnedest mõtetest, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te tegelikult olete pühendunud euroopalikule eluviisile. Te ütlesite täna, et Itaalia muutub valjemaks, ta osaleb rohkem avalikes aruteludes kel-, meil ei ole probleeme valjude häältega, meil on probleeme sellega, kui äh, val-, validus muutub äh, egoismiks. meil on vaja rohkem kompromissivalmidust, kui kõik oleks valjuhäälsed, siis tekib lihtsalt kära. ning lõpetuseks te rääkisite sellest, et Euroopa Liidu otsuste tegemise protsess tuleb tuua inimestele lähemale, te olete siin Euroopa äh, parlamendis, Forza on siin, Viie Tähe liikumine on siin, kõik öö, on siin kohal, see on, me, me oleme kõik meie kodanike esindajad, siin ei ole mingisugust eliiti, me oleme oma kodanike esindajad ning seetõttu siin just otsustataksegi Euroopa Liidu tuleviku üle, aitäh! per il gruppo dell'alleanza progressiva ja sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna Udo Bullmann. peaminister, suur tänu siia tulemast. meie juurde Euroopa Parlamenti. me oleme Euroopa demokraatia koda. me oleme avalike arutelude koda ning ka ausate sõnade koda, seega lubage, ma alustan nendega ning jagan oma muresid. ma olen sügavalt mures, kui meie Euroopa Liidu asutajariigi valitsus, maailma seitsmenda tööstusriigi valitsus suunab Itaalia rahvast järjest sügavamasse poliitilisse ja majanduslikku isolatsiooni. seda olukorras, kus väljastpoolt, ühelt poolt me ei saa enam äh, toetuda Washingtonile, nii nagu me saime seda minevikus, ning teisalt on meil uus oht Venemaa poolt. me näeme, et teie valitsus liigub lang-, teie majandus liigub languse suunas ning me näeme, et tööstustoodang langeb. sellises olukorras olen ma sügavalt kurb seetõttu, et Prantsusmaa ja Itaalia vahel mõttetult õhutatakse pingeid. miks? Te teate ju, et sellistes konfliktides keegi ei võida. kellelgi ei ole võimalust võita. see on täiuslik näide olukorrast, kus kõik kaotavad, nii teie kui Euroopa. Teie riigi inimesed võivad maksta väga suurt hinda, Itaalia ja Prantsusmaa on üksteise teiseks suurimad majanduspartnerid seitsekümmend kaks miljardit eurot liigub seal, sajad tuhanded töökohad sõltuvad sellest, sajad tuhanded töökohad, mitte eliidi, vaid tavaliste inimeste töökohad koha peal. Itaalia vali-, inimesed ei saa enam lubada töökohtade edasist kaotust, sellel aastal kasvab, kasvab Itaalia maju-, majandus ainult null koma kaheksa protsenti, see on madalaim kasvumäär Euroopas oma kampaanias ütlesite, et toome tagasi töötajate väärikuse, see on teie eesmärk. ma oleksin väga lootnud, et te tõesti töötajate väärikuse taastate. seitsekümmend viis tuhat meest ja naist on kaotanud oma töökoha, paljud rohkem, palju rohkem neist on jäänud madalapalgaliste töökohtade lõksu, pal-, lugematu hulk noori inimesi peab lahkuma kodumaalt parema elu otsingul. ning sellest justkui veel ei piisaks. Itaalia perede e, eluaegsed säästud äh, seati ohtu seeläbi, et eelarve tõttu mindi tülli Euroopa Komisjoniga. miks see vajalik oli? kas see oli lihtsalt avalike suhete trikk ühe mehe poolt? Itaalia inimesed kaotasid üks koma seitse miljardit eurot seetõttu viimase paari kuu jooksul ja seda lihtsalt selleks, et Salvini saaks süüdistada Brüsselit. härra Salvinil on patuoinas alati olemas, aga ühtegi lahendust tal pakkuda ei ole. ning see on tänapäeva Itaalia reaalsus. selleks, et majanduse olukorrast tähelepanu kõrvale juhtida, on Salvini hakanud rääkima rändest. kaks nädalat tagasi käisin ma Katanias ning nägin, kuidas nelikümmend seitse inimest kaksteist päeva järjest äh, pidid äh, olema päästelaeval, sealt nad ei tohtinud lahkuda, nende hulgas oli alaealisi piinamise ohvreid ja nad olid ideoloogia vangid. sest nad olid lihtsalt tegelikult küünilise poliitiku mängukanniks see ei ole Itaalia, mida me tunneme, daamid ja härrad. me näeme, teame, tunneme ju teistsugust Itaaliat. me tunneme seda suurt euroopalikku Itaaliat, kust on pärit Altirosse Spinelli, Kaspari, kes mitte kunagi ei pidades silmas lühiajalist poliitilist äh, võitu, ei äh, seadnud kahtluse alla oma riigi euroopalikku positsiooni mina ja minu fraktsioon mõistavad väga hästi, miks Itaalia inimesed on pettunud. Teie eelkäija valitsus saavutas väga palju, tuhandeid inimesi päästeti Euroopa äh, merelt ning Euroopa ei teinud mitte midagi, ei näidanud üles mingisugust solidaarsust. aga kes neile pettumust valmistas siis? mitte Euroopa-meelsed valitsused, Öelge Itaalia inimestele, kes neid ei aidanud. kes on härra Salvini sõbrad, see on Kaczynskid, Orbanid, nagu Kurz Austrias. see on reaalsus. rääkigem tõtt. ja Euroopa-meelsed jõud loomulikult päästsid inimesi, sest nii on õige selline Euroopa on veel olemas, selline Itaaliagi on veel olemas. ning me peame üksteise eest võitlema. see suurepärane Itaalia, see suurepärane rahvas. Spinelli ja Kaspari rah-, Itaalia ma näen neid, seda Itaaliat, Lampeduusa kalurid näiteks, kes teavad täpselt, mis neid ootab, aga nad lähevad, päästavad ikkagi inimesi merel näiteks Jyoti, teie rannavalvelaev, ütlevad, ütleb, et meil on meres, meremeeste koodeks ja me ei saa kuidagi teisiti käituda. ma, ning ma näen seda Itaaliat nendes vaprates linnapeades, kes ei lase ennast segada. selline Itaalia on veel olemas, see, see Itaalia, kus valitseb inimväärikus, kus austatakse Euroopa väärtuseid ning sellisele Itaaliale sirutame me käe, sest sellist Itaaliat on meilgi vaja, aga teie valitsus peaks lõpetama inimväär- äh,, inimväärikuse vastase käitumise, sest sellel pole päris Itaaliaga mingit pistmist. me peame Euroopas vastu astuma populismile ning nendele, kes soovivad hävitada meie kodumaa. Itaalial on olemas meie solidaarsus ning Itaalia kuulub Euroopa südamesse koos oma lähimate sõpradega. Prima di dare la parola all'onorevole Raffaele Fitto che parlerà järgmisena saab sõna Rafael Fito ECR fraktsiooni nimel. aga tuletaksin kõigepealt fraktsiooni esimeestele meelde, et kui te ületate oma kõneaja, siis võtate teda ära kõneaega lihtsalt teistelt kõnelejatelt. suur tänu, tahaksin tervitada Itaalia peaministrit. minu arvates minu arvates on oluline teiega kohtuda, võttes arvesse praeguseid väljakutseid, mis Euroopa ees seisavad, nii teie kui ka järgmised kõnelejad tuletasid meelde, millist rolli Itaalia on Euroopa ülesehituses mänginud. minu arvates on oluline olla konkreetsem, sest sellised arutelud sageli muutuvad liiga üldsõnaliseks. ja vahel ei suuda me arvesse võtta reaalset olukorda, milles me kõik elame me kuulsime siin suurt hulka kriitilisi kommentaare selle kohta, millist rolli Euroopa viimastel aastatel on mänginud, milliseid vigu ta on teinud majanduses, rändevaldkonnas. see oli selge viimastes sõnavõttudes, aga selgitaksin paari aspekti. seda läbi mõningate näidete härra peaminister, ma arvan, et siin on paar vastuolulu, millele te peaksite vastama. ränne kõigepealt, see on üks teemasid, kus teie valitsus eelkõige oma ametiaja alguses üritas midagi ette võtta, mitte otseselt negatiivselt, te üritasite tõesti leida lahendusi, tulite välja ettepanekutega. tõsiasi aga on see, et Itaalia kalurid ei ole tegelikult merel selleks, et äh, otsida äh, hädas inimesi, vaid nad on seal selle jaoks, et protesteerida Euroopa Liidu poliitikate vastu. veel paar teemat, kõigepealt ränne. me oleme teiega nõus, härra peaminister, aga mis puudutab äh, seda üleilmset rändelepet, siis teie valitsuse positsioon on segane, te külastasite, osalesite ka äh, ÜRO Peaassambleel. ja mis puudutab Venezuelat, siis me peaks rääkima ühiselt, te ise ütlesite, et peame olema ühtsemalt, kuid meenutan teile, et Euroopa välisministri eh, kohtumisel eh, tänu Itaalia vastuhäälele ei saanud Euroopa selge seisukoha võtta selles valdkonnas. noh, samuti nagu majandusküsimustes. Eh, see, mis te ütlesite, jah, see oli tõsi analüütiliselt aga teie järeldused on absoluutselt ekslikult. ei ole olemas mingisuguseid valikuid struktuurireformide eh, läbiviimisel. see eh, ja eh, ei ole küsimus ainult selles, et defitsiit äh, suureneb, vaid küsimus on selles, mille nimel me seda teeme. meie suurendame seda selleks, et viia läbi eh, poliitikat, mis struktuurselt kulutusi suurendavad, muuhulgas, äh, ja kohe lõpetan eh,, siin juba meenutati sel ajal, kui meie siin oleme eh, Äh, see, see, siin, kui meie siin räägime, kui teie räägite Itaalia äh, rollist Euroopas, samas kui teie, samas teie infrastruktuuride äh, minister esitab protesti kiirraudtee ehitamise vastu Prantsusmaa, Itaalia vahel. meil on vaja selgeid vastuseid, ühesõnaga me peaksime nüüd sõnade juurest minema tegu äh, juurde, sest praegusel hetkel teod ei lähe õiges suunas ei Itaalia ega Euroopa jaoks, aitäh. aitäh. ja ALDE nimel saab nüüd sõna Guy Verhofstadt uh,. Grazie, io va probare di farmi intervento in italiano. ma üritan teha oma kõned itaalia keeles. Perché uh, a parte il mio, il mio proprio paese. sest Itaalia on natukene minugi koduriik ja mina olen armunud Itaaliasse ja itaallastesse. minu jaoks on Itaalia rohkem kui riik, minu jaoks on Itaalia terve tsivilisatsioon seal sündis Euroopa tsivilisatsioon. Äh, ja sajandeid on seal äh, see riik meile kinki, see maa meile kinkinud äh, kunstnikke, kirjanikke, filosoofe, teadlasi ja kõik eurooplased on korra elus vähemalt Itaalias käinud, Itaalia avastamine tähendas Itaalia külastamist, Firenze ja Rooma ja Napoli ja siis Surra Montaigne tegi seda, Goethe tegi seda ja sellega pärast, härra Conte, olen ma väga kurb, kuidas Itaalia poliitiliselt näha, kuidas Itaalia poliitiliselt lageneb. see eh, protsess ei alanud eh, eile või aasta tagasi, vaid vähemalt kakskümmend aastat tagasi. jääb selline mulje, et see imekaunis riik eh, on on saanud Euroopa eh, eh, kaitsjast ja loojast saanud eh, lihtsalt sabas sörkijaks Euroopas. selline mulje vähemalt meil siin on, nii meil parlamendis kui ka mujal ja ütleme veel kord, et see ei saanud alguse peaminister Kontega, vaid Berlusconi poolse katastroofilise riigijuhtimisega, see on samuti selge tõde. ning halb riigijuhtimine sama tegevust on jätkunud, jätkanud ka teie valitsus, Di Maio, Salvini kes on äh, tegelikult selle valitsuse juhid. see valitsuserakond äh, selgelt Euroopa vastane ning ikka äh, jälestusväärne valitsus. ta on vastik teiste liikmesriikide vastu, kes on samuti Euroopa osa. Itaalia valitsus ei Eh, lubanud ka Euroopal ühiselt astuda Maduro vastu eh, ja toetada Venezuela ajutist presidenti. Te teate seda, sest teid survestab Kreml. Teid survestab Putin, see on tõde. ja sellepärast ütlesite, et äh, tuleb lõpetada võimalikult kiiresti ühehäälsuse nõue ülemkogus. Itaalia valitsus, kes ei oma enamust nõukogus, et äh, asüüli ja immigratsiooni äh, reformida, Sarah Salvini blokeerib äh, äh, sa-, äh, sadamaid pagulastele, aga ta blokeerib ka Dublini reformi, ta, ta, ta blokeerib Euroopa koostööd ja minu jaoks on see absurd, minu jaoks on see käitumine täielik jama, sest Itaalia kodanikud on esimesed, kes selle Euroopa poliitika puudumise äh, Eh, kinni peavad maksma ning eh, viimastel aastatel on vastutav teie valitsus ka eh, selle eest, et Itaalia valitsus, Itaalia majandus pidurdub ja hiljem ka langeb, aeglustub, sest teie üritate majandusprobleeme laenu võtmisega lahendada ning lõpetuseks ütleksin seda, et teie viimane, teie valitsuse kergemeelsus on see, et ta ka kas-, kurit-, Di Maio äh, kaar, äh, et ta kasutab oma rolli selleks, et äh, pidada dialoogi lõhkujatega, kes põletavad autosid, hävitavad poode ja põletavad bussipeatusi. ja Di Maio, hoolimata sellest, kohtus Christophe Chalanchoniga. ma tunnen teda. ja ta on see, nõudis kahel äh, korral nõudis ta äh, sõjalist riigipööret või demokraatlikult valitud äh, presidendi vastu, mis on absoluutselt vastutustundetu käitumine ja nii ei sobi Eh, ühe, käituda asepeaministril täht-, sellise tähtsa riigiõiguse ministril, nagu seda on Itaalia. ma mõtlen eh, ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kirjutatud avalikule kirjale Emmanuel Macronile, kus ta väljendas oma imetlust selle isiku vastu äh,, ütles, et äh, viie tähe liikumine on, äh, on en marche liikumise Itaalia versioon, see on täiesti naeruväärne ning mul on nüüd küsimus äh, peaminister Kontele, kui kaua te kavatsete veel Di Maio ja Salvini hüpiknukku mängida? Lo invito, lo invita una cosa. ma teeksin teile järgmise üleskutse õppige oma kuulsatelt kaasmaalastelt Spinellilt, Champilt, Giorgio Napolitanolt ja Mario Draghilt. jah, Giorgio Napolitanolt just, kes on suur eurooplane, kellel on suured äh, ideed ning ärge unustage ka Emma Boninot, minu head sõpra, need on mehed ja naised, kes väljendavad Itaalia suurust äh, ja tema suurt rolli Euroopas, see eristab neid eh, teist, härra Konti. Need kõik need, kõik need inimesed, kelle mainimist te olete unustanud. Ricordare... tahaksin meenutada kõigile parlamendisaadikutele et see ei ole Itaalia parlament. me ei räägi siin Itaaliast, vaid Euroopa tulevikust ja Itaalia ettepanekutest. ma eh, tahaksin teile ühtlasi meenustada, et minu partei ei toeta Conte valitsust, nii et räägi, me ei räägi siiski praegu Itaalia olukorda. Öelge, mida tahate, mina ütlen äh, seda, äh, mis ähm, äh, on oluline tänasel arutelul, järgmisena saab sõna kolleeg Forenza. tänan, president. kuue nimel tahaksin esitada äh, Itaalia peaministrile mõningad küsimused, olen veendunud selles, et see, mis toimub ja hakkab toimuma Itaalias, on väga oluline Euroopa tuleviku jaoks. ning äh, praegu äh, äh, oluline arvest pidada äh, seda, et neoliberaalse äh,, ühelt poolt äh, neoliberaalne areng, teiselt poolt populism meil oleks vaja alternatiivset Euroopat, mis võtab aluliseks äh, rahva arvamuse ja vajadused, me peame äh, võitlema neoliberaalsuse vastu, mille vastu me võitleme iga päeva, iga päev siin parlamendis oma fraktsiooniga, me ei öö, äh, öö, Te teete kõike välja arvatud võitlemine neoliberaalsete põhimõtete vastu. Te ei ole pingutanud hetkekski selleks, et äh, näiteks äh, eelarvekaitset panna äh, põhiseadusesse kirja. me, te rääkisite ühtsuspoliitikast Itaalia valitsus, aga võtab vastu difereeritud autonoomia Äh, näiteks selles osas, mis puudutab äh, pärandi küsimust. Äh, te so-, toetasite ka Transatlantic Pipeline'i ehitamist. Te rääkisite ka miinimumsissetulekust, kuid see on äh, tegelikult solvang vahest itaallaste vastu. selline vajadus, äh, toetusvajadus on kaheteistkümnel miljonil itaallasele, kuid ei, äh, e, ei pinguta vähemalgi määral palkade tõstmiseks, te ei tee midagi neoliberaalsuse võitmiseks, te Eh, väidate, et muretsete Euroopa tuleviku pärast. kahekümne viiendal oktoobril kaks tuhat kaheksateist võtsime eh, eh, pärast vastu resolutsiooni pärast rünnakuid minu kodulinnas Baris üleskutse neofašistlike gruppide vastu võitlemiseks. ning ma tahaksin küsida, kuidas kavatseb Itaalia valitsus eh, selle eh, resolutsiooni elluviimist eh, jälgida ning Itaalia valitsus teeb koostööd Kasapoundiga, neofašistidega ning tahaksin te, teile öelda, härra peaminister, et et fašism algab sellest, et inimesi äh, Ähm, ei peeta enam inimesteks ja seda just te teete oma suhtumises pagulastesse. Ähm, näiteks äh, kui oli kõne all open arms küsimus, äh, siis äh, ähm, ei toetanud neid mitte keegi e, see e, Open Arms näitab solidaarsust ning äh, saime teada, et kui nelikümmend üheksa inimest ei saanud Itaalias maale minna, te rääkisite ülemkogu otsustest, mis kinnitavad sidemeid Türgiga tagasi, vabatahtlikku tagasisaatmist, aga te ei rääkinud sõnagi Euroopa äh, Parlamendi reformist, te ei rääkinud äh, ka Dublini reformist ning Eh, vaba, te ütlesite ka, vabaühenduste tegutsemine merel õhutab tagasi, õhutab tagant ähm, pagulasvoogusid, alustasite kohtuprotsesse nende vastu, eh, süüdistate inimesi, eh, kes elusid päästavad, võrdsustate nad ähm, inimkaubitsejatega. ja nagu Adako Laugi äh, ma nõuan teilt, et te eh, lõpetaks selle jälestusväärse sadamate sulgemise ja vabaühenduste tagasi, tagakiusamise, kui on eh, on eh, minister, kas minister, keda süüdistatakse inimröövis, võib tõesti ette kirjutada Euroopa Liidule, kuidas pagulaspoliitikat ajada? ning äh, Äh, varsti tulevad tänavatel Euroopa naised, keda te unustasite mainida ähm, äh, oma kõnes, see pole juhus, äh, te tegite õigesti muuseas, sest ainult, te räägite naistest ainult siis, kui räägite neist halvasti ning kui Naisõiguste Komisjon ja nüüd külastab varsti Itaaliat, et, et võidelda selle vastu, et äh, Itaalia valitsus äh, piirab naiste õigust äh, abordile. ma ei tea, kas te teate, et paluvad, et finantseeritakse vägivallavastaste keskuste loomist ja soovivad Euroopa miinimumpalka, sellele toetub Euroopa tulevik, meie tegutseme partisanidena edasi, et Euroopa uppumist äh, päästmast äh, nii Euroopa Komisjoni kui ka teie valitsuse poliitikat. palun rääkige aeglasemalt, sest tõlkidel on väga raske teie sõnavõttu tõlkida, eriti sellisest keelest kui itaalia keel. üritame rääkida kohutavalt eh, kiiresti, nii et tõlgid ei suuda sõnu teineteisest eraldada. järgmisena saab sõna Philip Lamberts. Signor... suur tänu, lugupeetud eh, president, lugupeetud eh, peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Euroopa maine on Euroopa ringkondades niger, aga samas, kui me mõtleme teie riigile, siis tuleb meelde nii palju head Itaalias just nimelt tulid kodanikud välja ja võitlesid selle nimel, et vett peetakse avalikuks hüveks. just Itaalias astusid kodanikud üles ohtliku energia, tuumaenergia tagasipöördumise vastu. just nimelt Itaalias sai hoo sisse slow food liikumine vastandina rämpstoidule, mis pisitasa meie ühiskondi hävitab ja just nimelt Itaalias väikesed ning keskmise suurusega ettevõtted loovad kolm miljonit keskkonnasõbralikku töökohta. samas teie valitsus, lugupeetud kon-, härra Conte, äh, jätab mulje teistsugusest reaalsusest, äh, kõige hullematest päevadest, mida meie manner on kunagi kogenud, just nimelt äh, teie peaminister Äh, unistab sellest, et Itaaliast saadetakse välja roomad ning sintid. Teie riik on äh, iseäranis tõsiselt silmitsi kliimamuutusega ning majandusmuutuse kahjulike, majanduslanguse kahjulike mõjudega. ja samas teie ise oma kõnes näitasite, et te sulgete sul,, pöörate selja äh, keskkonna üleminekule ja ühisele koostööle Euroopa ja Itaalia vahel. Te võiksite kuulata selliseid inimesi nagu Rossella Muroni, keskkonnaaktivist, Katia Bastioli, äh, uuendusmeelne ettevõtja Matilde Kaasa, hangeldamise vastu võitlev linnapea, aga selle asemel teie valitsus äh, otsustab minevikuprojektide, arusaamatute minevikuprojektide toetajaks asuda, nagu näiteks Valde-Süüsi tunnel, nafta puurimine avamerel, rääkimata sellest, et te valate betooni maailma ühe kauneima riigi Te olete aastaid olnud silmitsi eelarveraskustega, üks osa vastutustest lasub loomulikult teie eelkäijatel, keegi ei üritagi vastupidist väita. Itaalia on tõesti kannatanud kärpepoliitika all, Maastrichti poliitika tagajärgede all. aga selle asemel, et üritada üles ehitada liitlassuhteid, et euroala tugevdada, nii et kõik liikmesriigid sellest saaksid kasu, on otsustanud teie valitsus minna konfrontatsiooni teed. teatraalselt, steriilselt, selle asemel, et riske vähendada, olete te otsustanud riske suurendada. Teie riik on ka esiliiniriik rändeväljakutsega seoses Te võiksite ammutada inspiratsiooni Pietro Bartolost, kes on Lampedusa arst, või äh, Domenico Lucanost, kes on Riace linnapea, aga selle asemel muudab teie valitsus äh, sisserändajad kõikide Itaalia hädade patuoineks ning äh, te ei taha päästa neid, kes põgenevad oma elu kaitstes. Teie valitsus ei ole toetanud Euroopa Parlamendi ettepanekut Dublini süsteemi reformimist. see reform, mida toetab meie parlament, Euroopa Parlament, vastab täpselt nendele vajadustele, mida on rõhutanud teie valitsus, aga viie tähe liikumine on selle vastu ja liiga on jäänud erapooletuks Teie valitsus on otsustanud luua liitlassuhteid nendega, kes tahab äh, ehitada Euroopast kindlust ning äh, samas jääb Itaalia sellise süsteemi puhul üksi kui rändeprobleem on Itaalia jaoks probleemiks, lugupeetud peaminister, siis äh, tuleb pigem otsida toetust nendelt kahelt miljonilt noorelt itaallaselt, äh, kes on äh, langetanud otsuse vabatahtlikult või sunniviisiliselt lahkuda oma koduriigist viimase viieteistkümne aasta jooksul. just nimelt teie valitsuse arusaamatu poliitika hoiab neid ära, hoiab ära selle, et nad tagasi pöörduvad ja mis te arvate, mida teevad nende õed ja vennad? Itaalia võiks olla keskkonnakaitse, solidaarsuse, demokraatia eestvedajaks. sellisel moel olete te ajaloo kõrgusel ning tagate oma riigile selle tähtsa koha, mis Itaalial on alati olnud Euroopa peres. meie omalt poolt toetame neid, kes on valmis võitlema nende prioriteetide eest ning tagama selle, et meil oleks roheline ühiskondlik laine ka Itaalia jaoks ja FTD nimel saab sõna kolleeg Alžeia. tänan, äh, president, volinik, peaminister, kolleegid see on seitsmeteistkümnes arutelu Euroopa tuleviku üle ning oht on selles, et sellal, kui me räägime äh, Euroopa tulevikust, pole Euroopal enam ka min-, olevikku me räägime Euroopast kui oma kodust, aga Euroopa Liidul on vaja põhjalikku ümberkujundamist, sest ta e, ehitati katusest, unustades vundamendi. meie soovime ehitada tugev vundament, mis oleks tugev ja kestev. meil on vaja võrdsemat, lähedasemat Euroopat kodanikele, ilma et oleks A ja B kategooria riigid. soovime äh, et äh, majandus ei mõtleks ainult finantssektori peale, tahame rohkem sotsiaalseid õigusi, majanduskasvu, ei taha enam kärpepoliitikat, me soovime, et Euroopa oleks ähm, äh, äh, oluline roll maailmas, et meid ei suruks põrvili USA, Venemaa ega Hiina. soovime tõelist liitu ning see tähendab, kas see tähendab Euroopa poolt või vastu olla, paljud otsivad äh, Äh, äh, pindu teiste silmas ja unustavad palgi enda silmas. Äh, kas Euroopa tähendab kreeklaste alandamist ja mõnitamist? ja siis Mogo otsas tunnistada, et kärpe kasinuspoliitika oli vale. kas rääkida, on õige rääkida Euroopa solidaarsusest ja käskida ainult ühel riigil sellega toime tulla. kas on õige, et Euroopas on riigid, mis on endiselt maksuparadiisid, kas äh, on äh, mõistlik äh, lollakat poliitilist sõda pidada kodanikupalga üle. Need on väleeurooplased, kes on üles ehitanud Euroopa pankadele, finantsasutustele, bürokraatiale. meil on veel aega, et kõike muuta ja võtta Itaaliat eeskujuks, kus muutused toimivad seitsme kuuga oleme äh, juba eluaegse palga ära võtnud senaatoritelt, oleme äh, pangandussektori korrale kutsunud korruptandid äh, kinni pidanud, vähendanud väikeettevõtete maksukoormad ning maksnud tagasi kolmkümmend miljardit võlga. meil on olemas ka kodanikupalk, me Eh, eh, pidurdasime Euroopa eh, pensionireformi, mida seda Euroopa küll toetas. Te rääkisite Nortšast, Nortša ähm, üritas tegeleda ainult stabiilsuse ja arengupaktiga. me lubasime seda kodanikele ning seda me ka tegime, sest meie, mida lubame, seda teeme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 näit-, Itaalias näitavad arvamusküsitlused usalduse kasvu valitsuse suhtes võrreldes möödunud aastatega. me ei ole rumalad, sest äh, muutust kaasa toov valitsus annab äh, kodanikele usa-, usu tulevikku. sellepärast süüdistatakse meid populismis, nagu te meenutasite, kui see tähendab äh, inimeste ärakuulamist, siis me olemegi populistid liiga tihti, aga selles kojas äh, Äh, unustatakse rahva kuulamine. kui palju kolleegid äh, oleme palunud äh, näidata jõuliselt kodanikele, et Euroopa on nende jaoks olemas. see koht, kus me praegu oleme, kus me käime neli päeva aastas, läheb kakssada miljonit eurot aastas. see on tema ainus eksisteerimispõhjus, oleme prantslaste sõber ja ma ei luba Eh, eh, neid süüdistada vägivaldsete toetamises. ja kui ei luba ka kellelgi eh, sõimata meid pidalitõbisteks. me, see ei ole mitte rünnak demokraatia vastu, demokraatia ei ole privileeg, demokraatia ei proovi olla lihtsalt üks parlament, alustagem palkadest, Eh, pensionitest eh, ja, ja mõelgem volinike palkade peale, mis on kirv, kõrvakiil kodanikele. Eh, meie oleme oma algatused juba välja käinud, pöörake tähelepanu meie ettepanekutele, toetage meie ettepanekuid. praegu ei ole me, praegu ei ole veel ära tehtud, mida vaja, aga me saame vali, valijate toetuse järgmistel valimistel oleme pööranud äh, rooli, Itaalia on uue kursi võtnud äh, ja kohe hakkame me muutma kurssi ka Euroopa Liidus, võite kindlad olla selles, et nagu me muudame Itaaliat, muudame ka Euroopat. Per informatsioone ning üldiseks äh, teavituseks, et parlamendi E, e, saadikute kohtade jagamine ei ole selle parlamendi e, roll. ja vastan teile, proua Džia, et mina, mina juba loobisin vii-, juba viiesajast tuhandest sest pensionist ja noh, saadan selle tagasi, järgmisena saab sõna kolleeg Bizotto ENF-i nimel Benvenuto, president Conte. tere tulemast, peaminister Conte. Te eh, tutvustate tõelist muutuste valitsust Euroopa Parlamendis, mis uhkusega kaitseb meie riigi suveräänsust ning eh, mis ei kummarda kellegi ees mis julgeb öelda Brüsseli rünnakutele ei, Berliinile ei ning ja väikese Napoleonile, Macronile ütleme ka ei, me kaitseme Itaalia rahva huve. praegu, viimastel kuudel on meie valitsus näidanud, et muutused on võimalikud. tänu meie eh, liidrile Matteo Salvinile on äh, Ehm, pagulaste sissevool peatunud ning, ning sala, inimkaubitsemine on lõppenud ning hakkasime ka ehm, pensioniseadust ümber ehm, tegema. palju on head tehtud, väga palju on veel teha. näiteks Veneto, Lombardiale ja Emilia-Romagnale autonoomia andmine samuti maksureformi läbiviimine, eh, maksude kärpimine eh, ning eh, siin öeldakse, et Maduro on kommunistlik diktatuur. meie toetame Venezuela rahvast, kes saab vabadust. meie Leegas juba tegutseme, et Itaalia rahvas muudaks algusest lõpuni ka Euroopat ning me teeme seda Itaalia rahva toetusega, sest äh, eh, Salvini Leegast saab suurim partei Itaalias ja kogu Euroopas. aitab, et aitab Euroopast, mis on pankade ori, mis äh, kärbib, äh, aitab Junckerist, Merkelist, Macronist kes soovivad alandada Itaalia rahvast. Itaalias eh, käsutavad Itaalia kodanikud, ei Merkel ega Macron. pärast Euroopa valimisi on meil piisavalt saadikuid, et üles ehitada uus Euroopa rahvaste ja vabaduse Euroopa, mis suudab kaitsta oma piire, pidurdada eh, illegaalset immigratsiooni, juhtida meie kodanikke, meie ettevõtteid. me oleme veendunud, et meie valitsus äh, kestab veel kaua, sest me kõik äh, peame oma suured eesmärgid täitma, kaitstama oma riiki Brüsseli bürokraatide eest ning kaitsta Ita Itaalia rahva vabadust ja suveräänsust. palju edu, peaminister! järgmisena saab sõna kolleeg Wolf. aitäh, härra president, tere tulemast, äh, peaminister Conte. mul on väga hea meel teid siin näha, Itaalia peaminister, härra Conte. Teie valitsuse pühendumus astuda vastu priviligeeritud äh, Merkeli ja Macroni äh, võimu teljele ning teie pühendumus astuda vastu Euroopa Liidile, kes täna siin kohal on, Äh, kes ütlevad, et teie valitsus on rassistlik, äh, fašistlik, äh, Putinit toetav, antifeministlik, antieuroopalik. seda tuleb tervitada, teie, teie tegutsemist. Te inspireerite demokraate nii Euroopas kui mujal. Teie valitsus on näidanud, et Euroopa ei ole institutsioon, mille nimi on Euroopa Liit, vaid Euroopa on maailmajagu, kuhu kuuluvad ürgsed rahvad, ürgsed riigid ürgsed rahvad, millel on moodsad kaasaegsed meetodid, vahel nad kasut-, äh, kannavad kollaseid veste, vahel nad hääletavad Brexiti poolt, vahel, nagu teie viie tähe kolleegid, kasutavad nad sotsiaalmeediat selleks, et anda poliitiline võim uuesti tavainimestele tagasi. Need iidsed äh, hääled äh, on väärt seda, et neid kuulataks. tänane arutelu puudutab Euroopa tulevikku. härra peaminister Teie ja teie valitsus ning teie kolleegid on Euroopa tulevik. Bravo, bravo, bravo! nüüd saab sõna Itaalia peaminister, et ta esimestele küsimustele vastaks. pärast seda tuleb vaba mikrofoni voor tänan, juhataja. Äh, teemad, mis äh, esile tõsteti, on väga mitmekesised ning äh, siin räägitakse ühest küljest Euroopast, teisest küljest on seotud ainult minu valitsuse poliitikaga Itaalias. ma alustan teemast, mis Äh, ma ei ürita kõigile küsimustele vastata, vaid äh, räägin teemade kaupa. niisiis äh, räägin immigratsioonist, sest teda mainisid praktiliselt kõik ning ma tahaks teile meenutada, et mida minu valitsus konkreetselt teinud on Äh, ja milline on reaalne olukord, ise teete kõik järeldused. meie öö, äh, öö, äh, oleme algusest peale, on minu valitsus täiesti teadlikult öelnud, et see on eriarvamusi tekitav küsimus, mis öö, on mõne aastaga toonud äh, sadu tuhandeid äh, paate Itaalia ähm, rannikule ning äh, varemate poliitikatega me ei suutnud seda voogu peatada. me oleme Vahemere keskosas, nii et Põhja-Aafrikast väljuvad migratsiooni teed äh, jõuavad paratamatult Itaaliasse. me teadsime, et, äh, et, äh, et absoluutne vastuvõtmine tähendab integratsiooni puudumist ning kui kõik vastu võetakse, ei integreeru keegi. eelkõige üks minu kolleeg kelle suhtumine immigratsiooni oli äh, pisut äh, erinev, ütles Giuseppe, ma saan aru nüüd pärast Itaalia ähm, kui te vastasite Pidõja Itaalia linnades, ma saan nüüd aru, et teil on tõesti probleeme, sest tänavad on pagulasi täis. meil on vaja struktuurilist lähenemist, me saime aru, et äh, et äh, kui me tegeleme ainult pinnapealsete küsimustega, me ei saa midagi lahendada. püstitasime kümme eesmärki, mis ulatuvad äh, transiitriikidega suhtlemist, päritoluriikidega suhtlemist äh, ning äh, et äh, ka te, äh, samuti ka Euroopa piiride kaitsmisega ning äh, tahaksin meenutada, et Itaalia äh, pärast äh, esimest ülemkogu, kus mina osalesin juuni lõpus äh,, oleme aktiivselt tegutsenud äh, ühisjärelduste elluviimiseks äh, ning esimest korda, esimest korda äh, kinnitati seda, et see, kes jõuab Itaaliasse, jõuab Euroopa Liitu. kuid siin on ka üks äh, punkt, mida mainida pärast nende põhimõtete väljaütlemist, siis tegelikkuses ei toonud see endaga midagi kaasa. ülemkogusid on palju olnud, äh, kuid äh, me ei ole näinud nende põhimõtete ellurakendamist mitte Itaalia süü tõttu loomulikult, mitte Itaalia süü tõttu. Itaalia on see, kes Euroopa au on päästnud minevikus, aga need, kes arvasid, et me teeme seda ka tulevikus, see eksis. nii ei saa, nii ei ole võimalik, sest äh, ükskõik äh, milline riik, kes äh, on Itaalia olukorras, lihtsalt enam ühel hetkel ei suuda. integratsioonimehhanismid enam ei toimi, äh, kaasamismehhanismid enam ei toimi. me teame, et olukord on raske, sest senised kokkulepped ei ole toimivad, sest äh, äh, räägitakse pagulaste päritolust ja, ja sellest, et tagasisaatmine toimub ainult kahepoolsete lepete põhjal. Itaalia otsustas seega äh, karmimalt tegutseda kui minevikus, ütleme seda pea püsti, ütleme seda jõuliselt äh,, ütleme seda ausalt ja läbipaistvalt, sest me pärast seda, kui see äh, Äh, strateegia oli välja töötatud, me ei tohi seda teemat kuidagi banaliseerida. me leidsime, et see on meil ainuke võimalus tõhusalt edasi tegutseda, et inimkaubandusele lõpp teha, sest Euroopas äh, valitseb silmakirjalikkus. immigrandid muutuvad probleemaks äh, siis, kui nad on ületanud Vahemere ning äh, ähm, meie tahame probleemi lahendada seal, äh, kui, kust nad oma küladest lahkuvad, äh, kus nad langevad südametunnistuteta lurjuste ohvriks. teate, kui palju läheb maksma selline tee lootuse suunas, millega käib kaasas piinamine ja vägivalda? ma tean, millest ma räägin, sest ma käisin Aafrikas. see maksab kolm tuhat, kolm tuhat viissada dollarit ja vahel sellestki ei piisa, me räägime ülivaestest inimestest, kes äh, üritavad need rahad kokku kraapida ja hiljem neid petetakse äh, ja äh, selles on probleem, probleem ei ole Vahemeres, kui me räägime Vahemerest, tahaksin ma meenutada seda, et Itaalia search and rescue eh, programmi vältel alati, alati eh, on kinni pidanud põhiõigustest ning see juhtum ka, millest eh, siin räägiti. Itaalia võttis vastu naised ja lapsed, viis need maale laevalt ning äh, kui on tegemist laevaga, kus garanteeritakse eh, arstiabi, eh, toiduained ja nii edasi. see ei tähenda, et inimesi väärkoheldaks, vast arvan, et oleks õiglane eh, võttes arvesse kahekümne kaheksanda juuni ülemkogu otsuseid, oleks õiglane eeldada, et eksisteeriks eh, edasisaatmismehhanisme, mis ei toimi, see peaks toimima kohustuslikus korras ning rääkigem ka konkreetsetest eh, küsimustest, eh, turvaline äh, sadam eksisteerib ainult siis, kui see sadam asub Itaalias. no see ei peaks tähendama lähimat sadamat. teiseks, ümberjaotusmehhanism ei saa toimida ainult paari-kolme riigiga, sest kõik peavad selles süsteemis osalema. ning kolmas probleem on veel, ärgem seda unustagem, ka need riigid, mis äh, on väljendanud valmisolekut selles süsteemis osaleda, mm. äh, saavad seda teha ainult nendega, kellel on õigus äh, rahvusvahelisele kaitsele. majanduspagulased jäävad niikuinii riiki, kus, kuhu nad jõudnud on. ning et Itaalia pole eh, tahtnud astuda samme, mida oleks vaja astuda, palun eh, hankige eh, paremat informatsiooni. kui me räägime, siin president Junckeri ja asepresident Dombrovskisega ja samuti ka härra Moskvissiga, mina ütlesin esimesest hetkest peale, et, et ma ei palu lihtsalt viisakust, vaid ilusaid sõnu, vaid mina tulin kohale suure padakaga, millel oli lasknud tõlkida inglise keelde kogu süsteemi ümberkorraldamise kohta. nüüd, kui te väidate, et Itaalia ei ole valmis veel kõiki reforme läbi viima, siis te eirate täiesti seda, mis Itaalias toimub. me praegu oleme läbi viimas üldse kõige ambitsioonikamad äh, struktuurireformide kava äh, üleüldse kunagi durante il dibattito successivo avrete possibilità di fare le vostre domande. Eh, te saate oma küsimused esitada pärast, ütleb president. me kiitsime heaks korruptsioonivastase seaduse, millega sealt viidakse sisse kõige kõrgemad korruptsioonivastase võitluse standardid üldse Euroopas. Honorevole Tanti. lugupeetud kolleeg Tanti, kui tahate pärast sõna, siis palun väga, aga praegu mitte La dialettica non può essere unilaterale. Più perdete tempo. ei saa ainult ühes suunas dialoogi pidada. sellega kaotame lihtsalt aega. poi farete le vostre domande. I più elevati standard anticorruzione. ehk siis kõige kõrgemad äh, korruptsioonivastased standardid üldse maailmas, mitte ainult Euroopas. samuti viisime sisse pankrotialase radikaalse seadusandlase. me ei räägi enam pankrotist, vaid äh, solventsuse probleemidest, nii et meil on selle kohta uued sätted samuti. oleme äh, sisse viinud äh, delegeeritud aktide kohta seadusandluse ning oleme ette valmistamas ka uut lihtsustamisakti selleks, et kogu halduskorda lihtsustada. seda kõike on minu koduriigis vaja, viimastel aastatel seda kõike tehtud ei ole. lisaks sellele oleme läbi viimas ka äh, riigihangete kohta reformi, samuti tsiviilõigust ja kriminaalõigust. nii et see on kõik see, mida me praegu teeme. kui te väidate aga, et me oleme investeeringute vastu, siis ilmselgelt äh, sellepärast, et äh, võtate kuulda avalikku arutelu Itaalias, osad on poolt, osad vastu. aga tegelikult Itaalias me räägime äh, taristutesse investeerimise kavast. me oleme kolmteist miljardit lisanud veel sellele kavale riigiettevõtete poolt. lisaks sellele on meil eh, riikliku julgeolek, eh, vabandust, eh, ohutust parandav kava heakskiitmisel geoloogiliste öö, probleemide ja katastroofide vältimise tagajärgedega toimetulekuks. lisaks sellele on, õnnestus meile saada üle kolme miljardi juba olemasolevatesse investeerimiskavadesse. muidugi mõista, meil võivad olla erinevad arvamused ja avaliku arutelu puhul on ikka hea, kui kõik oma arvamust avaldavad, aga eirata kõike seda, mis me teeme, tähendab seda, et te lihtsalt äh, teete liiga Euroopa kodanikele, mitte ainult itaallastele. jah, mis puudutab riigihankeid, siis see ja investeerimiskava. siis siin tuleb ütelda, et need tunnelikavad, millega tehti algus kakskümmend viis aastat tagasi, on läbi vaadatud, võttes arvesse, et tegelikult ei ole veel pihta hakatud töödega ja enne kui nii palju ressursse suuname sinna, enne kui me koostame sellise taristu, millel on nii tohutu mõju keskkonnale, oleme me läbi viimas ka kulude-tulude analüüsi, nõuame siin täielikku läbipaistvust, teeme seda avalikult ning vastavalt sellele võtame vastu ka otsuse. mis puudutab teisi otsuseid lisaks sellele oleme me praegu äh, ka investeeringuid suunamas piiride äh, taristutesse ning need kavad teeme ka avalikuks peatselt. Itaalia ja välispoliitika küsimused rääkides Venezuelast, tahaksin juhtuda teie tähelepanu sellele, et Itaalia ei ole siin äh, isoleeritud, ta ei ole üksinda. kahekümne kuuendal jaanuaril tuli välja äh, kõrge esindaja äh, oma avaldusega paljud tahavad äh, hakata ajalugu ette ennustama, aga ettevaatust me ei tea veel, millised saavad olema Venezuela kriisi tagajärjed. me oleme koos paljude teiste riikidega samadel seisukohtadel. presidendivalimised, mis leidsid äh, aset, e-, meie meelest ei olnud äh, demokraatlikud, me ei tunnusta neid lisaks sellele nõuame uusi valimisi, mis leiaksid aset läbipaistvates tingimustes, mis oleksid, vastaksid ka rahvusvahelistele standarditele ja me nõuame selliste valimiste korraldamist võimalikult kiiresti. me oleme teadlikud sellest, et elanikkond kannatab ja oleme ka eraldamas humanitaarabi eh, jaoks vahendeid vastavalt eh, rahvusvahelistele lepingutele. me oleme teadlikud sellest, et eh, vägivalda ei saa õigustada rahumeelsete meeleavaldajate vastu. aga me ei usu. ja me ei usu, et me saame toetada valitsust, mis on äh, mis ei ole nimetatud vabade valimiste tagajärjel. meil on ka kontaktrühm. me oleme valmis ka vahendajateks olema ning tuletame kõikidele meelde, milline on meie ajalooline vastutus. me teame vägagi hästi ju, et suurimad rahvusvahelised kriisid ajaloos on aset leidnud sellepärast, et liiga kiirelt on tahetud võimule upitada ühte osale, osalist ettevaatust. kui olukord radikaliseerub, siis eh, ühe eh, isiku võimule upitamine tähendab eh, teiste mahasurumist ning sellistest tingimustest ongi kõige hullemad kriisid ajaloos tekkinud. väga hea, alustame nüüd vaba mikrofoniga. me peame lõpetama kõige hiljemalt üheksateist nelikümmend viis, meil on üle viiekümne parlamendisaadiku, kes sõna soovivad. mida kiiremini räägite, lühi-, lühemalt seda rohkem saavad sõna teised. proua härra Koomi, proua Koomi. suur aitäh, lugupeetud president, volinik, peaminister. tere tulemast parlamendi ette, te rääkisite demokraatiast siin olete äh, tõenäoliselt kõige demokraatliku institutsiooni ees üldse sellepärast, et meid valisid otse äh, Äh, äh, valijad, äh, erinevalt sellest, kuidas teid ametisse nimetati. vaadake, kas te leiate, et Dublini reformi küsimused äh, autoriõiguse küsimused on ähm, leidnud õige lahenduse, meie oleme teinud oma töö ära, me oleme sõlminud liite, aga sellistest liitudest on puudu Itaalial, on puudu Euroopa Nõukogus, puudu neist. Te räägite Euroopast, ühtsusest, aga siis räägite sellest, et te ei lähe edasi selle Tavi projektiga Te nõuate solidaarsust, aga te peate mõistma ka, et te olete ise teinud vigu ja peate tunnistama seda intellektuaalsel ta-, tasandil. ning lõpetuseks teie eh, kohtumine ka, öö, eh, Äh, ning äh, see, mis te ütlesite äh, kantsler Merkelile, see oli täielik häbilugu, mitte kunagi ei tohi juhtuda niimoodi, et Itaalia esindaja niivõrd häbiväärselt käitub. suur tänu, härra peaminister, kui ma ei ole Strasbourgis või Brüsselis, olen ma Lyonis ja sellel on vanad sidemed Itaaliaga, Piemontega ja kuueteistkümnendal sajandil on, on suhetele tugev algus juba pandud ja nüüd me räägime äh, Tavi kiirrongitunnelist, see ei ühenda mitte ainult Torinot ja Lyoni, see viib, ühendab neid palju kaugemaga, ühend-, see on Vahemere koridori oluliseks osaks. me räägime sidemest rahvaste vahel, kuid Ponti, Ponti raport räägib rahast. eelmised, rääk-, siin räägitakse eelmistest ekspertist, kes väidavad, et tunnel on liiga kallis tõepoolest tulud on vähenenud, nagu kütuseaktsiis või teedemaks, jah, teedel tule, teedele tuleb vähem veoautosid ja vähem reostust. minu küsimus, härra peaminister, on järgmine. kas te ei usu, et vanad ja vennalikud seosed, mis ühendavad meie riike, ei vääri roh-, ei vääri rohkemat palun kolleeg luke! lugupeetud peaminister, suur äh, tänu äh, selle informatsiooni eest, te rääkisite väga palju solidaarsusest, mida Itaalia nõuab Euroopa äh, Liidult. Te sellega panustategi Euroopa Liitu, et te nõuate seda solidaarsust ja räägite ainult solidaarsusest, kuid äh, võib ju ka küsida seda, kuidas üldse on olukord selliseks äh, läinud, et, et Itaalia peab seda solidaarsust niimoodi nõudma Euroopa Liidult. meil on juba kakskümmend aastat ühisraha ja viisteist viimast äh, aastat ei ole Itaalias majanduskasvu. kas te olete mõelnud, et kuidagi see oleks seotud? kas võiks olla niimoodi, et Itaalia ise peaks järele mõtlema selle üle, kas see ühisrada, raha on üldse sobiv Itaaliale, kuidas on see juhtunud niimoodi, et Itaalia keskpank räägib äh, viiemiljardilisest defitsiidist, miks me räägime sellest, et äh, Itaalia äh, võl-, võlakoormus on kolm korda kasvanud pärast seda, kui euro kasutusele võetud, kuidas pidevalt ähm, fiskaalpakti vastu eksitakse? Te peaksite ise samuti sellesse solidaarsusesse äh, panustama, alguses te ei registreerinud äh, põgenikke, kes äh, Itaaliasse jõudsid, nüüd nõuate seda, et teised appi tuleksid. kui Itaalia soovib solidaarsust teistelt, siis peab ta ka ise reeglitest kinni pidama, muidu ei saa mingit solidaarsust olla. palun, härra Tarand. kolleeg Miranda Senyor... Eh, suur tänu. härra peaminister, miks te takistasite laeva maabumist Itaalia sadamasse kahekümne kaheksandal juunil, viibisin seal koos mõningate kolleegidega, neli parlamendisaadikut olid äh, seal laeval ja meile ei antud ametlikku vastust. transpordiminister ütles, et äh, see oli avaliku korra kaalutlustel. mikspärast Itaalia sadamad on olnud blokeeritud sellest ajast, suletud, miks te räägite solidaarsusest Euroopa Liidus, kuid äh, ei täida Euroopa solidaarsuse nõudeid? mis meid kõige rohkem šokeerib, on see, et osa teie valitsusest äh, on sama meelt nende Euroopa osadega, mis on kõige rohkem solidaarsuse vastu. Äh, härra Borghezio. me näeme, et äh, Euroopa Liidu Nõukogu juhib riik, kellel ei ole sellealaseid kogemusi ning tuleb ütelda, et tema aga äh, me peame arvestama sellega, milline on äh, tõe äh, mõju, tegemist on riigiga, kes on kõvasti tööd teinud. tihtilugu oleme me teiste kadeduse objektiks me peame samuti silmas pidama ka seda, kuidas Euroopa poliitilised klassid siin käituvad, aga ma tahaksin teid tänada selle eest, et olete muutunud tugevamaks valitsuse ja olete suutnud näidata Euroopale, et kõik avaldused selle kohta, et ei ole võimalik rännet pidurdada äh, ja kaubitsemist inimestega pidurdada Vahemerel äh, ei ole võimalik, siis te olete tõestanud, et see on vale. me peame suhtlema Aafrika riikidega, nendega võrdväärsetel alustel, äh, arutama küsimusi. kui te lisaks sellele tahaksin tunda seda, kui palju te olete VKE-dele teinud head meie koduriigis Äh, mitte nii nagu minevikus, äh, kus äh, takistati meie tegutsemist, kes lihtsalt röövisid Aafrikat. aga nüüd on meil ometi tõsiseltvõetav valitsus, rahvavalitsus. palun, kolleeg Voig. herr president, willkommen, Herr Min-. lugupeetud peaminister, tere tulemast! Teil on õnnestunud äh, see, et äh, massi äh, sisseränne üle Vahemere peatada, selle eest tahaksin teid tänada. ei ole saladus, et varjupaiga lobi ei saa tänu teile nii palju teenida, kui see varem oli ma arvan, et neid äh, peaks äh, tooma kohtu ette lausa, aga siin ei ole meil tegemist ähm, äh, mingisuguse kohtuga, vaid väriseva vana eliidi kogum, kes teavad, et juba kolme kuu pärast nad enam siin kojas ei istu. meil on Euroopas vaja ähm, sellist äh, menetlust, äh, mis äh, annaks miljonitele eurooplastele jällegi lootust, kõik need, kes vaatavad Ungari ja Poola peale, aitäh. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin nõustuda sellega, et inimkaubandusele tuleb lõpp teha Aafrikas, aga kahjuks ma ei saa nõustuda eh, sellega, et Itaalia on neutraalne Venezuelas ning see on pidurdanud meie Euroopa Liidu eh, toetust. ma olen elanud eh, siin üle kahekümne aasta ning ma näen, kuidas siit ja ma ei mõista, kuidas Itaalia valitsus ei näe vajadust äh, teha lõpp äh, diktatuurile äh, Venezuelas, mis rõhub Venezuela rahvast, te ütlete, ei ole midagi kiiret siin, aga te näete paljusid piinatakse, nad tapetakse, sisserändajad, kes tulevad Kolumbiast, kes surevad nälga. ainus vajalik asi, mida oleks vaja, oleks see, et äh, meie ei jääks käed rüpes istuma. pöördun teie poolde Prantsusmaa endise äh, välisasjade sekretärina, parlamendi liikmena. kulutame tohutuid summasid Itaaliale, kuid ühtlasi jagame kõike, mäed, piirid, ajalugu, isegi kõnepruuk. armastan Itaaliat, kuid täna teie suursaadiku tagasi kutsusime, on otseseks tulemuseks teie sekkumisse. esimest korda pärast sõda olete mingestanud suhted meie kahe riigi vahel. see on diplomaatiline suur probleem, see näitab, et teie niinimetatud Euroopa-meelne jutt on võlts. Te tahate, teie räägite pidevalt Itaalia suveräänsusest, aga mida te siis teete meie asjadesse sekkudes? mul on küsimus, kes maksis teie reisi eest Prantsusmaale, kas see oli Itaalia maksumaksja? siis sellisel juhul on tegemist kuriteoga, kasutada ära juriidilist isikut äh, valimiskampaanias, Itaalia on juriidiline isik. Teie liitlased võivad teid nüüd tänada, sellise sõbra puhul ei olegi enam vaenlasi vaja. Teie käitumine ei ole moraalne, ei ole kohane, on vastutustundetu, ebaseaduslik ma ei hakkagi rääkima, et peaksite olema renessansi pärijateks. proua Toia. lugupeetud president. Te olete kuulnud siin sõnavõttudes sellest, kui suured ootused on seotud Itaaliaga. ja kui eh, palju muresid on samuti tekkinud seoses Itaaliaga, mis on ennast isoleerinud, mis on nõrgem ja selle asemel, et tulevikku ehitada, on kõrvale jäänud ning on liitunud nendega, kes on solidaarsuse ja ühtsuse vastu, mida te nõuate. loodetavasti mõistate seda ja suhtute neisse mm, sõnadesse mõistlikult, sellepärast et räägin sellest murelikult, mitte kritiseerides. ja kuidas saame teid uskuda, kui räägite suurtest unistustest ja muust sellest, aga äh, te ei ole Vahemerele kedagi päästnud Te ei ole teinud seda, mida peaks. Äh, kus on sidusus teie sõnades? Itaalia ei ole sündinud täna Euroopas, vaid vaadake, kuidas me oleme käitunud, äh, mis on saanud meie tõsiseltvõetavusest. Aafrika, teie enamus hääletas vastu toetusele. Te rääkisite Junckeri kavast äh, mi, miljarditest, aga teie hääletasite selle vastu, mainisite samuti. Äh, tugevdatud koostöövajadustest, aga Itaalia ei osale neis algatustes Brexiti tagajärjel, aga kas te siis ei tea, et äh, äh, just te, teie suurim toetav fraktsioon on Farage'iga ühes siinsamas kojas. proua Toia, palun nüüd härra Rangel. Senhor Primeiro-Ministro, suur tänu, härra peaminister. meil on hea meel teid täna siin vastu võtta. me austame Itaalia rahva tahet, kuid ühte peaksime siiski silmas pidama. kui me räägime Aldo Morost siin ja praegune Itaalia valitsus ei austa tema mälestust, tegemist oli Euroopa-meelse inimesega, ei saa temast rääkida ainult Vahemere kontekstis, temast tuleb rääkida Euroopa kontekstis. mina olen portugallane ja ma pean ütlema, Venezuela olukorra osas tekitab minus suurt segadust Itaalia positsioon Venezuela kohta Portugali kogukond Venezuelas elab äh, koos Itaalia kogukonnaga. kas te ei mõtle itaallastele, kes seal kannatavad Maduro režiimi all? see, sellele peaks tingimata mõtlema Itaalia valitsus. Te oleksite pidanud juba algusest peale sellele vastu. proua Spinelli, palun mikrofon. Ho una domanda, caro presidente Conte. Eh, lugupeetud eh, härra Conte, üks küsimus. kuidas te arvate, et me saame olla solidaarsed ja mitte diskrimineerivad Euroopa Liidus eh, rändeküsimustes või eelarveküsimustes? kui te ei usu, et kodanikupalk on hädavajalik Itaalias me näeme, et äh, paremäärmuslased äh, võtavad võimust Cinquestelle üle äh, ning teie enda tegevuskava olulistes punktides kannatab. ma kardan seda hetke, millel Leega saab lõpliku võidu. me näeme, et sellega kaasnevad tõenäoliselt üha öö, otsused öö, suletud uste taga ja nii edasi ja Venezuela puhul öö, samuti, mis te, mis on teie meelest see reaalne olukord, milleni me jõuame, mis te arvate, mis sellel aastal, eh, kas see aasta ja järgmine aasta saavad tõesti olema imeilusad, mida te peaksite selleks ette võtma? aitäh vastuse eest. kolleeg Salvini. presidente, buonasera, grazie di essere. lugupeetud president, suur aitäh, et täna siin viibite, härra Konte. ma tahaksin pikemalt rääkida sellest kui palju me pingutame Euroopasse selleks, et saada vahendeid selleks, et äh, heaks kiita kõige paremad projektid äh, erinevates Euroopa riikides, muuhulgas ka minu koduriigis, tahaksin rääkida sellest, kuidas oleme üritanud aastate jooksul üles ehitada, läbi viia projekte, kus arvestame kõikide meie riikide vajadusi, meie ettevõtete soove. tahaksin rääkida kõike sellest ja rääkida sellest, Äh, mis, millest me johtume seda tööd tehes. aga siis ma näen, et minu ees on inimene, kes sellele ei pööra nii suurt tähelepanu, ma tahaksin äh, tulla selle juurde, mis te ütlesite, äh, rääkisite kannatlikkusest, aga paljud siin on provotseerivalt käitunud, väga hea aga üritage siis ise niimoodi käituda, kui te äh, äh, peate kõik vahendid tagastama, siis võtke laen äh, ning makske see hiljem kindla määraga omaenda ta-, taskust tagasi, et oma projektid ellu viia. suur aitäh, härra Vjuti! suur aitäh! Äh, ma tahaksin äh, mainida erinevaid ministreid, kes äh, on, kes on Euroopa Liidu Nõukogu olnud ning osalenud seal, kui me räägime noortest, transpordist, muudest olulistest küsimustest, siis teid ei ole seal, need olid kohaloleku arvud, mida ma tsiteerisin tegemist on Euroopa kodanikega, Euroopal on vaja kod-, Itaaliat, Itaalial on vaja aga valitsust, mis suudaks meid esindada Euroopas, seda on meil vaja. ja siin te peate seda äh, õigustama, miks te kunagi kohal ei ole ja siis tahaks siis Andremo lauluvõistluse võitjast rääkida ja tsiteerida seda, et me peame maailma edasi viima ja uhkelt edasi sammuda, aga Itaalia on oma uhkuse kaotanud. Vi prego di usare un linguaggio confacente a quest'aula, per favore. Perché sennò sono costretto. palun üritage jääda siivsaks siin, vastasel juhul pean võtma meetmeid nende vastu, kes ei suuda seda. et seda enam ei juhtuks. La parola all'onorevole Marias Kirje... härra Marias, härra presi-, härra president, härra peaminister. olge palun nii lahke ja pange oma kõrvaklapid pähe. härra peaminister Conte ma olen nõus sellega, mida te ütlesite Euroopa käekäigu kohta, aga eurooplased peavad üles näitama ka solidaarsust nii sisemistes kui välimistes küsimustes julgeoleku vallas. Te teate, et Türgi endiselt ähvardab Kreekat, endiselt ähvardab Küprost. pidevalt äh, rikuvad nad meie õhuruumi, meie territoor-, territoriaalvett, äh, Küprose eksklusiivset majandustsooni, ma tahaksin kuulda midagi teie käest sel, selle kohta, mingisugust toetusavaldust äh, Türgi ohu vastu Kreekale, midagi, mis toetaks Küprost. Ehm, kas-, loodusressursside kasutamise osas, kui mõni Itaalia ettevõte soovib kasutada neid ressursse, nad ähvardavad Itaaliat äh, samamoodi kui Küprost tahaksime teilt siinsamas ja siinkohal midagi kuulda toe-, Kreeka ja Küprose toetuseks ja Türgi Erdogani ohu vastu, härra peaminister. Kreeka rahvas ootab teilt seda ja samuti meie sõbrad Küprosel. kolleeg Jakovtšits. tere tulemast teile siia. loodetavasti kuulete mind tahaksin tänada teid selle eest, et siia tulite, minu jaoks oli tegemist positiivse üllatusega teie sõnavõtt, aga me ootame teilt aga ka fakte. meil on vaja head koostööd Aadria meres, olen, äh, merel oleme ise äh, neis küsimustes raportööriks Sloveenia ja Horvaatia vahel muidugi, aga kogu piirkonnas. minu jaoks on samuti oluline Euroopa Liidu roll siin. tahaksin samuti küsida, kas tahate äh, toetada omavalitsuse poolt vähemusi neis piirkondades, mida te teete äh, kahekäelsuse osas Sloveenias, Horvaatias? meil on vaja siin ka Itaalia rahastust ja lõpetuseks, kas olete äh, valmis toetama ka meie jaoks olulisi sümboleid. kolleeg Dorfmann. suur aitäh, Te rääkisite põhjendatult sellest, kui oluline on vaba liikumine ja ma tahaksin kinnitada seda äh, ühe suurima keelelise vähemuse nimel Itaalias. aga julgeolek ei saa olla ettekäändeks äh, teiste küsimuste lahendamisel. isik, kes tahab äh, töötada välismaal, saab seda teha, ostab auto seal, tahab tuua selle Itaaliasse, siis Itaalias äh, peab ta selle eest veel eraldi maksma, kui ta tahab seda seal kasutada. Äh, kas selline on teie arusaamine vabast liikumisest? härra Tarabella, palun. suur aitäh, äh, väga hea meelega tervitan teid siin täna, Salvini, kes samuti siin viibis, viibisin väga aega ning aga ma tahaksin ütelda, et mul on jäänud mulje, et tema äh, teeb vähe tööd ka omavalitsuses, aga muudkui äh, on teda näha televiisorist, äh, näitab näpuga nende peale, kes on süüdi väga halvas Itaalia olukorras. põgenikud, aafriklased, geid, prantslased, Euroopa, kommunistid, mustlased juudid olid varasemad süüdlased. me teame aga, et Itaaliast endast pärast sõda tuhanded lahkusid, et üles ehitada parem tulevik enda jaoks, palun ärgem unustagem ka seda. härra Tšiku. suur aitäh ma usun, et peab silmas pidama seda, et meie koduriik praegu läbib majanduslangust ja üldse languse perioodi. rääkides kaubandus-tööstuspoliitikast, siis jah, seda me kuulsime, aga äh, meie ettevõtted, kokkulepped, mis Euroopa Liit äh, sõlmib, tähendab importi tähendab ähm, majanduskasvu riikide jaoks. ma usun, et Euroopal on vaja seda äh, praegu, Itaalial on seda vaja. on vaja, et meie ettevõtted saaksid samuti äh, vähendada tööhõivekulusid äh, ja muid tõkkeid. vastasel juhul me ei suuda võidelda ebavõrdsuse ning vaesuse vastu. ma usun, et on oluline, et te oma vastustes ka peatuksite neil aspektidel suur aitäh, proua Presso, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, nõukogu esindaja. nagu ka kolleegid meelde tuletasid, meie siin töötame nende projektide nimel, mille ambitsiooniks on ka head teha Itaalia jaoks ja Euroopa jaoks samuti. Äh, kiire äh, ühendus äh, Vahemere piirkonnas transpordi jaoks oleks see, eh, mis eh, siis ühendaks eh, kõik Vahemere sadamad ja võimaldaks neil edasi areneda. Teie valitsus on tõepoolest koostanud kulude ja tulude analüüsi, aga see ei arvesta sellega, eh, mida tähendab praeguse äh, iganenud ühenduste alalhoidmine ja nende hooldus. ma loodan, et suudate edasi liikuda eurooplasena, mõtelda nagu eurooplane, mitte lähtuda ainult äh, väikestest äh,, väiklastest huvidest kuratse pilt. Rootsi esindajana tunnen uhkust sellele, et olen samuti itaallane, aga Itaalia, mis teeb tööd, mis ei vaata lihtsalt pealt, kui inimesed, lapsed upuvad merre, mis teab, mis on Euroopa, mis on meie väärtused aastaga aga on Itaalia palju kaotanud äh, kõikidel rinnetel. mind äh, paneb muretsema majanduskäik, Itaalias on langus, noored, lugupeetud äh, president, nõuavad tööd, mitte annetusi, väärikust, mitte propagandat millised on teie vastused, ma tahaksin, aga te isegi ei kuula, mis te vastate töötutele? Äh, laenude koormale, mis äh, muudab vaesemaks nii ettevõtted kui ka meie kodanikud. kas kuulate ikka mind? jah, aitäh. aga ma tunnen veelgi äh, suuremat mured suve suveränistlike kalduvuste eest valitsuses Itaalia ei tohi, peab edasi liikuma, me, aga üksinda seda ei saa teha solidaarsus on miski, mida on võimalik saavutada dialoogi alusel, mitte solvates teisi. ei ole vaja äh, selliseid absurdseid tülisid naabritega ja äh, sobinguid äh, Putiniga, vaid ootame teie poolt konkreetseid samme. härra Šoltes. Gospod predsednik, hvala za besedo. Šoltes, härra Šoltes. härra Šoltes, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. lugupeetud peaminister, te räägite solidaarsest Euroopast, räägite lepitusest, räägite ühtsest Euroopast, kuid äh, parlamendi president ja ka teie ise räägite viisil, mis äh, levitab äh, viha, äh, ei hooli ähm, ohvritest. me räägime siin Euroopa Liidu väärtustest, mida te ignoreerite, te pöörate selja ajaloole. kõik need ohvrid, kes on oma elu andnud selleks, et me täna saaksime rahus elada, kaasa arvatud Sloveenia ning Itaalia piiril ja mulle tundub, et äh, äh, praeguses olukorras te peaksite tagasi astuma. see oli viimane sõnavõtja jah, muidu kui jätkame, siis me ei jõuagi lõpuni oma tööga. üle viiekümne saadiku. niigi andsin rohkem aega. palun, härra Conte, teil on võimalus vastata suur aitäh, lugupeetud äh, president. osad äh, sõnavõtjad tõstatasid poliitilisi küsimusi poliitiline debatt on demokraatia aluseks, see on teretulnud, ükskõik kui elav ta ka ei ole. aga eh, teisi sõnavõtte jällegi ei kommenteeriks, sellepärast et seeläbi ei solvatud mitte ainult mind, vaid kogu rahvast, keda ma siin esindan. C'è stato chi ha avuto l'ardire Eh, ja ma tahaksin tõesti väga rahumeelselt ütelda ühe fraktsiooni juht siin nimetas äh, meid äh, hüpiknukuks, aga see on häbiks, see tegelikult solvab kogu rahvast. mina tunnen uhkust selle üle, et äh, esindan Itaaliat, Itaalia rahva tahet ja tunnen uhkust selle üle, et saan siin esindada valitsuse tahet, mis ei ole hüpiknukk, Buratino Äh, sellepärast, et meie ei sõltu lobitöötajatest. sellised hüpiknukud on hoopis need, kes võtavad kuulda lobitöötajate juttu. avatud, aus arutelu on see, mida tahame. aga minu ja Merkeli vahel leidnud arutelu puhul Äh, tahaksin ütelda neile, kes tahtsid mind häbistada selle puhul, et ilmselt siis mõelge tegelikult seda, äh, keda ja mida esindab Merkel aga täna tahaksin veel meelde tuletada seda, mis öeldi. selle kohta, et minu ministrid ei osale Euroopa Liidu nõukogudes. minu valitsus ei ole esindatud laua taga. ma ilmselt ei pea teile õpetama, kuidas Euroopa institutsioonid töötavad, aga tuletan meelde, et meid esindab seal ka riigisekretär, delegaat ja oleme alati olnud kohal. kas on selge? me oleme alati olnud kõikide Euroopa arutelude juures. ma tahaksin veelgi otsesemalt meelde tuletada, et teie esindate siin erakonda, et ema puhul ei olnud teie suutelised tulemusi saavutada, selle tagajärgedel kannatame ikka kolleeg Tanti, palun rahu. Scusate, scusate un attimo. vabandage mind hetkeks. Scusate un attimo, president, mi scusi. Allora siamo, vi prego. ma palun kõiki. ärge väljendage ennast ebasobivalt, võite ütelda poliitilistest aspektist lähtudes, mida tahate, aga ärge solvake kedagi. kõik on valitud siin täiesti legitiimselt rahva poolt ja muuhulgas ka Itaalia peaminister, kelle me siia ise kutsusime, ta ennast peale ei surunud meile, seega palun, et te kõik jääksite viisakaks ja eriti minu Itaalia kaasmaalased, palun suur aitäh, lugupeetud president, need poliitilised küsimused, mis tõstatati, mõned neist olid väga huvipakkuvad. mult nõuti Kreekale, Küprosele toetust, tahaksin meelde tuletada kahekümne üheksandal jaanuaril nõukogus koos teise seitsme lõunariigiga Euroopa Liidust eh, viisime läbi ka pressikonverentsi ühiselt, kus väljendasime oma seisukohti, seega Küprose, Küprost me toetame mis ülejäänut puudutab, aga siis siin öeldi jällegi asju, mis on tõesti häbiväärsed. me laseme lastel surra merel. see on täiesti uskumatu vale. ennekuulmatu. ma ütlesin enne, et meil on kohustus teavitada teist, kui me siin juba oleme me oleme alati sekkunud ja alati taganud kõige haavatavamate kaitse. kõige kiireloomulistumise olukordades oleme me kohe taganud laste ning äh, naiste ohutuse. aga me soovime konkreetset solidaarsust Euroopas, mis äh, ulatuks põhimõtetest äh, faktideni ja seoks ka kõiki teisi riike. Prantsusmaa. ma olen korduvalt ütelnud, et Itaalial on väga vanad, mitte ainult majanduslikud, vaid ka kultuurilised suhted Prantsusmaaga. nüüd, kui seate küsimärgu alla äh, ainult ühe lahkheli tõttu meie suhted, see on täielik hullumeelsus. meil on väga pikad suhted nii et kõik see on täielik absurd. asepresident Timbaio ütles ka kohtudes äh, kollavestide esindajatega. ta rääkis kui poliitilise liikumise juht. me räägime teisest mõõtmest, poliitilisest dialektikast kus äh, tehtud valikud on võib-olla sellised, millega ma ei nõustu, aga mis on legitiimsed. Venezuela. jällegi siin väideti valet. Itaalia. ütleb, et ei ole kiiret. aga meie Maduro režiim on miski, mida me ei toeta. me oleme seda ütelnud me ütlesime, et äh, valimised. me ei ole kedagi saatnud sinna. me ei usu, et tal oleks demokraatlikul alustel valitud, nõus, nõuame vabu, äh, läbipaistvaid demokraatlikke valimisi võimalikult kiirelt. nii et tegemist on rahvaga, mis kannatab ja me ei usu, et me suudame neid tulemusi saavutada, kui tunnustame kedagi, kes on iseennast presidendiks kuulutanud. meie loodame ka kiiret demokraatlikku lahendust. majandusküsimused, mida ka puudutati. ja küsiti, miks Itaalia ei toeta tööstuspoliitikat Euroopas. me mõistame, Junckeri kava tähtsust, rääkisin ise ka sellest, me oleme alati toetanud Euroopa Liidu tööstuspoliitikat. ja samas oleme ka toetanud äh, eelarve äh, loomist euroalale, see on stabiliseeriv ja jällegi majanduspoliitikast rääkides, sotsiaalpoliitikast, meie koduriik me peame arvestama ka mineviku majanduspoliitikaga. ilmselt on natuke vara veel, vara veel selleks, et hinnata majandusvaldkonna otsuste mõju, sest et praegu veel me alles jõustame neid otsuseid, alles praegu äh, me rakendame neid seda ellu. vaatame, mis teisel poolaastal toimub kaks tuhat üheksateist, sellepärast et meie majanduspoliitika, meie meetmed tegelikult ei saa ju nii esimestel kuudel kohe tulemusi anda. kui te väidate, et me ei pööra tähelepanu tootmisele, kui väidate, et me ei investeerimiskava ei toeta, siis see arvamus on küll täiesti ekslik. me töötame nende küsimuste kallal, aga näiteks eile ma ise viibisin kolmes Itaalia lõunapiirkonnas, kus majanduskasv on peatunud, sotsiaalseid arenguid ei ole ja allkirjastasime äh, kolmele lepingule, mu Basilicata, mm, Sardeenias ja veel ühes piirkonnas selleks, et toetada kohalikku majanduslikku kasvu kõikide võimalike meetmetega, ka kodanikupalk see on tegelikult äh, toetusmeede. ma räägin just sellest meetmest sellepärast, et see on tekitanud äh, kõva avaliku arutelu. see on äh, abimeede, aga tegelikult oleme selle välja arutanud vastavalt siis Äh, tootli-, tootlikkuses ning äh, ka praegustes tingimustes, me räägime viiest miljonist inimesest, kes on jäänud välja igasugusest äh, äh igasuguselt tööturult, sotsiaalsetes süsteemides, nii edasi, vastavalt artiklile kolm, teisele taandele meie põhiseadusest, ei ole neil tegelikult mingeid võimalusi osaleda riigi majandus, sotsiaalses, poliitilises elus. suur aitäh! suur aitäh! Äh, härra Conte selle eest, et võtsite vastu meie kutse ja vabandan, kui siin kohati kasutati sõnu, mida ma heaks kiita ei saa, aga kui siin huvid põrkuvad, siis alati leiab aset väga elav debatt, eriti kui äh, arutelud puudutavad meie liidu tulevikku.